meil on siin mitu raportit, kõigepealt äh, proua Rodrigue, Rodriguez raport, mis puudutab Euroopa poolaastat, äh, majanduspoliitika Äh, koordineerimist, siis proua Ribeiro raport, äh, mis käsitleb Euroopa pool aastat, majanduspoliitika koordineerimist, tööpoliitika ja sotsiaalpoliitika äh, aspektid ning siis proua Stilleri raport, mis puudutab siseturumakse Euroopa poolaasta raames kaks tuhat kuusteist. esimesena saab sõna Sofia Ribeiro neljaks minutiks aitäh, mina käsitlesin Euroopa poolaasta tööhõive aspekte. mina sooviksin, et Euroopa oleks sotsiaalne mudel, sotsiaalne Euroopa peab vallandama selle potentsiaali, mis meil on praeguste probleemide lahendamiseks, me peame eh, majanduse ja sotsiaalsfääri tasakaalu viima ning eh, see peab olema jätkusuutliku sotsiaalse arengu mootoriks majanduslik ning äh, rahandussüsteem tähendab seda, et me peame kasutama neid süsteeme selleks, et parandada meie kodanike elujärge. seetõttu peame äh, nende süsteemide kindlustamist jätkama. meie eesmärgiks on sotsiaalne areng see eesmärk peab leidma kajastamist kõikides Euroopa Liidu tegevusvaldkondades, see tähendab, et me peame äh, jälgima kõiki neid poliitikaid ning hoolitsema selle eest, et liikmesriigid ja liikmesriikide institutsioonid vastutustundlikult tagavad pikaajalise äh, poliitiliste ja eelarvevalikute stabiilsuse, nii et, et meil oleks tõesti Euroopas jätkusuutlik majanduskasv. seda kõike silmas pidades keskendutakse raportis vajadusele äh, Äh, kindlustada avaliku sektori rahastamist, riigi rahandust ning hoolitseda selle eest, et liikmesriigid parandaksid oma majandusolukorda selleks, et tagada sotsiaalne stabiilsus ja seda mitte ainult praeguseks hetkeks, vaid et me saaksime panna aluse ka tulevikuks meie noorsoo jaoks. viimastel aastatel on äh, finantskriisi probleeme Äh, lahendatud just nimelt riigis rahanduse arvel, see on kaasa toonud suured puudujäägid. selle konsolideerimisega peab kaasas käisma majanduskasvu edendav poliitika ning tõsised strukturaalsed reformid, mis parandavad tööviljakust ning parandavad äh, riigi sotsiaalset rolli, arvestades neid strukturaalseid probleeme, millega me täna silmitsi seisame äh, sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutlikkus ning pensionisüsteemide jätkusuutlikkus on võib-olla kõige olulisemateks aspektideks selle probleemi juures. loomulikult meie rahvastik Euroopas vananeb. on, see on oluline majanduskasvu ja arengu äh, valdkond ja me peame hoolitsema selle eest, et meie haridussüsteem äh, annab noortele vajalikud oskused, et toime tulla just uutes tööturusektorites, näiteks keskkonnasõbralik majandus, digitaalne majandus. see kõik on äärmiselt oluline, kui me tahame majanduskasvu mootoriteks oleva ettevõtete vajadusi rahuldada. Euroopa poliitika peab võimaldama avalikke ja erainvesteeringuid Euroopa tasandil, aga need investeeringud peavad olema suunatud. me peame hoolitsema selle eest, et kasumit on võimalik teenida, aga samas teenitakse ka sotsiaalseid eesmärke. me ei pea li lihtsalt Äh, äh, kasutama seda kui kanalit, läbi mille avaliku sektori raha voolab. see protsess äh, tähendaks äh, sotsiaalsete näitajate enneolematut jälgimist, äh, samuti noort, seda noorte tööpuuduse vallas, pikaajalise tööpuuduse vallas ja paljude teiste probleemide vallas, mis äh, liikmesriikidel on. kui see kõik läbi läheb, saadame komisjonile ja nõukogule väga tugeva sõnumi, et lisaks olemasolevatele näitajatele on meil olemas veel vaja ka vahendeid hoolitsemaks selle eest, et meie poliitikal on positiivne mõju meie kodanike igapäevaelule. me peame garanteerima selle, et sisemised tasakaalunihked liikmesriikides eh, leiavad hindamist ning neid lahendatakse läbi sotsiaalsete ja majanduslike reformide, kus see on vajalik. see oleks suur samm edasi, mis võimaldaks meil tugevdada Euroopa sotsiaalset sammast ning lõpetuseks, proua president, tahaksin tänada variraportööre erinevatest fraktsioonidest, kes töötasid suure pühendumusega, et me seda raportit saaksime koostada, aitäh! aitäh ja nüüd äh, saab sõna proua äh, Maria Joao Rodriguez äh, samuti neljaks minutiks. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud Euroopa Komisjoni asepresident. me oleme jõudnud Euroopa poolaastaga väga olulisse ajahetke, sellepärast et parlamendid äh, arutab täna kolme olulist raportit, mis käsitlevad Euroopa jaoks üsnagi unikaalset olukorda. me käsitleme seda erinevatesse sektoritesse ulatuvat kriisi ja kui me tahame selle kriisiga toime tulla, siis me, on kindel, et me peame tugevdama Euroopa Liidu sisest ühtekuuluvust, sidusust see aitab meil saavutada palju tugevama majanduse taastumise ja selle tasakaalustatud taastumise et, et ma tutvustan täna raportit, mis võeti vastu majandus- ja rahanduskomisjonis ja olen väga tänulik oma kolleegidele, sest et meil oli eh, võimalik saavutada minu arvates eh, väga kasulik kompromiss, millel on tõeline lisandväärtus Euroopa Liidu olukorra jaoks. meie raporti lähtepunktiks on see, et Euroopa poolaastat tuleks kasutada selleks, et Äh, meie eelarved uuesti tasakaalu viia ja viia läbi vajalikud reformid aga samuti on meil vaja ellu rakendada Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat majanduskasvu ja töökohtade jaoks, sest me usume, et lõppkokkuvõttes sõltub Euroopa tulevik just nimelt äh, sellisest äh, konkurentsivõimest, äh, mis on suunatud tulevikku, üleminekul uuetele energiaallikatele, digitaalsetel lahendustel ning selles, et meil oleksid, oleks rohkem ja paremaid töökohti aga kui asi tõesti nii on, siis äh, need tegevuspoliitikad, mida me kasutame, peaksid neid eesmärke toetama. ja see tähendab, et see poliitika, mida me ellu rakendame, äh, peavad investeeringud olema kõige olulisemad selles poliitikas. see tähendab, et me peame ära kasutama kõige paremal moel olemasolevaid vahendeid, arutame, alustame Euroopa investeerimiskavast aga viime lõpule siis ka äh, selle äh, plaani, et väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel oleks kergem laenu saada. me vajame reforme, aga meil on vaja teise põlvkonna reforme, mis rõhuvad innovatsioonile, haridusele, headele avalikele investeeringutele ja tagavad ka jätkusuutlikud äh, heaolusüsteemid ja loomulikult on meil vaja ka oma eelarvet uuesti tasakaalu saada, aga seda sellisel moel, et me ei, ei õõnestaks äh, strateegilisi investeeringuid ja probleeme, millega meil tuleb tegeleda. me peaksime arvestama ka sellega, et Euroopa seisab silmitsi uute väljakutsetega julgeoleku vallas ja iseäranis äh, nendega, mis on seotud pagulaskriisiga. ma leian, et kõige olulisem äh, väärtus meie raportis on see, et me ütleme, kuidas euroalas tegutseda. me tunnistame, et euroala on majandusüksus ja sellele on vaja sobivat poliitikat ning seetõttu me soovitame, et see investeeringute puudujääk, mis euroalal praegu on, peaks äh, olema lahendatud niimoodi, et me kasutame ühiselt neid makseid, mis tulevad erinevatest riikidest ning sama peaksime tegema ka makromajanduslike tasakaalunihete likvideerimisel, sest ühelt poolt meil on vaja et ähm, konkurentsivõimelisemad riigid oma sisenõudlust suurendavad ja samas on vaja, et vähem konkurentsivõimelised riigid suurendaksid oma konkurentsivõimet mitte palkade kärpimise ja sotsiaaltingimuste halvendamise teel, vaid selle teel, et nad investeerivad tulevikku. niisiis, need on olulised järeldused, me usume, et euroalas on vaja standardite lähenemist kõige kõrgemate standardite suunas. me peame hoolitsema selle eest, et majanduslikud ja sotsiaalsed eesmärgid oleksid võrdse tähtsusega ja me suudame seda saavutada ainult siis, kui majandus- ja rahandusliidu loomine lõpule viiakse, kui meil on ka pangandusliit ja fiskaalliit. aitäh! aitäh! ja kolmas raportöör on proua Stiiler, kes saab samuti sõna neljaks minutiks aitäh, president, äh, aitäh ka nõukogule, et nad äh, täna siit kohal on. Äh, tegemist on meie endise kolleegiga parlamendist, nii et, et väga tore, et te osalete sellel arutelul. ühisturg on väga väärituslik ressurss, millest sõltub Euroopa Liidu tulevik ühtse turu kasutamata potentsiaal on tohutu, see on suur võimalus ja see peaks mõjuma meile äratusena ja meenutama, et äh, ühisturg toimib meie kõigi heaks me ei tohiks jätta äh, kasutamata neid edusamme, mida me oleme viimase kahekümne aasta jooksul teinud, arvestades seda, et ülemaailmne konkurents äh, on, äh, on üha suurem. ühisturg saab luua töökohti ja majanduskasvu ja seda on Euroopa Liidu tasandil ka laialdaselt tunnustatud. me oleme pidevalt kutsunud üles ühtset turgu äh, Äh, tugevdama, meil on iga-aastased majanduskasvu ülevaated, äh, riigipõhised soovitused, aga sellele vaatamata ei ole saavutatud piisavat edu. selleks, et tõesti saavutada konkurentsivõime, majanduskasv, töökoht, on ühtse turu integratsiooniprotsess äh, midagi, millega peab kaasnema parem juhtimine, suurem läbipaistvus protsesside üle ühtse turu lülitamine Euroopa poolaastasse võiks aidata nende eesmärkide saavutamisele kaasa. regulaarne struktureeritud dialoog liikmesriikidega, Euroopa Parlamendi kaasatus, kaasav ja mittediskrimineeriv lähenemine kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele, olgu nad euroalas või mitte. liikmesriikide parlamendid ja kõigi osapoolte kaasamine on äärmiselt oluline, et meil oleks hea juhtimine, läbipaistvus ja omanikutunne ja sellest sõltub lõppkokkuvõttes ka selle protsessi edu ma usun ka, et olemasolevate Euroopa Liidu õigusaktide ellurakendamine kõigi kahekümne kaheksa liikmesriigi poolt on äärmiselt oluline, et vallandada ühtse turu kogu potentsiaal. meil tuleb jagu saada eh, mittetariifsetest tõketest, tuleb teenuste direktiiv korralikult ellu rakendada, tuleb korralikult üle võtta ja ellu rakendada eh, avalike hangete ja kontsessioonide alased õigusaktid, tuleb eh, avalikku haldust kaasajastada, meil tuleb äh, pakkuda paremaid ja kättesaadavaid digitaalseid teenuseid kodanikele ja ettevõtetele. Need on mõned näited selle kohta, kus olemasolevaid õigusakte ei ole veel korralikult ellu rakendatud ja see takistab ühtse turu arenemist kogu Euroopa Liidus. muutused ei tohi alati tulla ülevalt poolt kõik osapooled peavad äh, turul kehtivaid norme austama ja tegema koostööd selline mitmetasandiline omanikutunne eh, nõuab vajalikku koolitust, eh, ressursse ja kõigile kättesaadavat informatsiooni ma üritasin eh, oma raportis kõiki neid teemasid käsitleda ja üldiselt olen ma lõpptekstiga rahul ma tahaksin tänada variraportööre nendepoolse panuse eest, kuigi me alati ei olnud kõiges ühel meelel, sellele vaatamata oleme lõppkokkuvõttes saavutanud üksmeele ma loodan, et nii mina kui paljud kolleegid äh, veendunud, et üks põhjus, miks meie siin Euroopa Parlamendis oleme, äh, on selleks, et me võtaksime vastu õigeid ja aus, ausaid seadusi ja sellest ajast saadik, kui Lissaboni leping jõustus, on parlamendil suurem sõnaõigus, kuidas seadus Euroopa tasandil vastu võetakse ja meie oleme ainus demokraatlikult valitud Euroopa institutsioon ja peame seetõttu hoolitsema selle eest, et me võtame vastu paremaid seadusi ja rakendame paremaid seadusloome põhimõtteid ja seetõttu palume punktis nelikümmend kuus väikest sõnastuse muutmist. parema õigusloome põhimõte peaks olema siin peegeldatud kui suurem läbipaistvus ja parem juhtimine, see Äh, tagaks äh, äh, ühtse turu tõhusama toimimise tarbijate ja ettevõtete jaoks. ma loodan, kolleegid, et saan toetada teie, loota teie toetusele sellele muudatusettepanekule ja tekstile tervikuna ja tänan teid koostöö eest. suur tänu ja nüüd saab sõna Jean Artüi eelarvekomisjoni nimel, üks minut palun. suur tänu. ma tervitan ka nõukogu esindajaid ja volinikku ja ma tahaksin rääkida Euroopa äh, poolaastast ning öelda, et äh, Euroopa Parlamendi mõju sellele on olnud liiga vähene. mul on kahju ka sellest, et viie esimehe raport ei olnud mõjukam nagu siin on juba öeldud, ei ole Euroopa Liidul olemas majanduspoliitikat. majanduspoliitika, mida Euroopa Liit ajab, on lihtsalt lisa sellele, mida teevad liikmesriigid ja päris äh, tihti jääb äh, see ka täiesti hambutuks. seetõttu on minu meelest väga oluline tugevdada euroala, mis ei saa praegu laieneda nende liikmesriikide arvelt, kes sinna ei kuulu ja kes praegu ei tahagi sinna kuuluda meil on vaja mõelda oma eelarvele ja sellele, kuidas selle eelarve abil võidelda asümmeetriliste majandusvapustustega ja kuidas meid saavad aidata liikmesriigid. ma mõtlen sellele, milline on meie stabiilsusmehhanism ja et see tegelikult nõuab euroala liikmesriikidelt rohkem. me nõuame, me tahame ju seda, et meie eelarve aitaks meil luua parema sünergia esi-, ühest küljest eelarvepoliitika, teisest küljest rahanduspoliitika vahel kõneled katkestatakse. suur tänu ja nüüd saab sõna proua minister Hennis Pläšat äh, sõnanõukogu nimel. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, kõigepealt aitäh teile, et olete mulle andnud võimaluse täna neid teemasid arutada Euroopa maja, poolaasta on äh, eriti oluliseks teemaks praegusel kriisi ajal ma olen seetõttu tänulik, et see teema on päevakorda pannud, pandud ja ma saan aru, et tegemist on keerulise teemaga, samas peame sellele pöörama täit tähelepanu. kui me tahame inimeste igapäevaelu kuidagi positiivselt mõjutada, siis on meil vaja konkreetseid ettepanekuid majanduskasvu saavutamiseks ja töökohtade loomiseks. me peame aitama noori inimesi, pikaajalisi töötuid, VKE-sid ja kahtlemata on see teekond väga pikk ja keeruline sellest hoolimata võib öelda, et tunneli lõpus paistab algus, et Euroopa on majanduskriisist toibumas. see toimub küll väga aeglaselt, aga siiski kindlalt. milliseid prioriteete me peaksime silmas pidama, kui oma edasist tegevust kavandame? lugesin teie raporteid Euroopa poolaasta kohta ja mul oli hea meel näha, et meie seisukohad langevad väljakutsete osas ühte loomulikult eh, on meil vaja uusi investeeringuid, see aga nõuab seda, et meil oleks eh, sellised tingimused, mis majanduse taastumist toetavad. nagu ütles kolleeg Rodriguez, on meil vaja investeeringuid, sest need on majanduskasvu puhul eh, määrava tähtsusega. ja see tähendab seda, et komisjon peab välja töötama sobivad plaanid. meil on olemas Euroopa strateegi-, strateegiliste investeeringute fond, see on olemas, parlament ja nõukogu on selle heaks kiitnud, kuid sellest ei piisa, me peame tegema rohkem me peame tegutsema kiireloomuliselt selleks, et kaotada veel olemasolevad tõkked ning äh, saavutada tõeliselt soodus investeerimiskliima see tähendab seda, et avaliku sektori rahastamine peab olema vastutustundlik, sest seegi aitab kaasa majanduskasvule. majanduse taastumine on võimalik ainult siis, kui see tugineb kindlatel alustel. selleks tuleb maksusüsteemid muuta majanduskasvu sõbralikumaks ning töötada välja kaasaegsed sotsiaalkaitsesüsteemid meil on vaja ka struktuurseid reforme, mille abil majandust tugevdada ja tagada, et meie majandused suudavad vastu panna äh, tulevikus toimuvatele, tulevikus aset leidvatele probleemidele. Need liikmesriigid, keda majanduskriis kõige rohkem puudutas, on viimastel aastatel läbi viinud ambitsioonikaid reforme ning nüüd on hakanud need reformid ka vilja kandma aga kui pinged hakkavad leevenduma, siis äh, tuleb äh, pinnale taas tahtmine hakata töötama nii nagu vanasti. see on inimlik ja arusaadav, kuid me peame aru saama, et pidevalt muutuvas maailmas ei tohi me seda endale lubada. me peame tegutsema, me peame liikuma majanduse tasakaalustamise ja pensionisüsteemi reformimise juurest äh, sinna, kus me tagame, et noortel on olemas vajalikud oskused tulevikuks see tähendab seda, et meie tänased otsused mõjutavad seda, kui konkurentsivõimeline on Euroopa homme. meie jõupingutused majanduskasvu ja noorte tööhõive osas tähendavad seda, et me peame ära kasutama ühisturu potentsiaali, nagu proua Steiner ka oma raportis rõhutas. raportis räägiti ühisturu dimensioonist, mida Euroopa poolaasta programmis tuleb arvestada ning ma tervitan seda Te kahtlemata teate, et ühisturu lõpuleviimine ja süvendamine on Hollandi kui eesistuja tähtis prioriteet ja sellest räägime me ka ülemkogu kohtumisel märtsis meie lähenemisviisi keskmes on arusaam, et kuigi maailmas on praegu ärevad ajad ja Euroopa on muutuste tuules, on meil siiski tarvis midagi otsustada ning selliselt rakendada, et majanduskasv oleks tulevikus võimalik. kuidas saame me aga tagada, et meie poliitika üldse peab ajaproovile vastu? me peame pidevalt vaatama, milline on meie töö, me peame seda tööd kontrollima, sest edu ei ole meile tagatud, juhul kui me vastu võetud otsuseid ellu ei rakenda. võib-olla ongi rakendamine Euroopa poolaasta kõige olulisem väljakutse. me peame tagama, et me reformid tõesti läbi viime. liikmesriigid on siin samuti väga suure vastutusega Euroopa Parlament on aktiivselt nõudnud, et me teeksime rohkem ja teil on täielik õigus seda nõuda eesistuja arvab samuti, et äh, praegusel ajal on võimalik äh, läbi viia vajalikud, kuid mõnikord valusad reformid. meil on vaja paremat äh, poliitilist diskussiooni selle kohta, kuidas neid reforme jõustada, ministrid peavad omavahel jagama parimat tava ja kui nad seda teevad, siis reformid kahtlemata jätkuvad. sel põhjusel lisandub järgmise kahe aasta jooksul lisaks tavapärasele iga-aastase majanduskasvu analüüsi arutelule nõukogus äh, ka riigipõhiste äh, soovituste arutamine ja see on sissejuhatuseks märtsikuisele ülemkogule. kuid lubage siiski öelda, et äh, praegust rakendamislünka ei ole võimalik mingite kiirete meetmetega täita ning ülemkogu kohtumisest kindlasti ei piisa, et kõiki neid probleeme lahendada. meil on vaja, et kaasa tuleksid kõik sidusrühmad, rahvusparlamendid, Euroopa Parlament kodanikuühiskond, tegemist ei ole mitte ainult demokraatliku kontrolliga, vaid sellega, et meie töö peab tõesti olema aktiivne. meil on võimalik läbi viia vajalikud reformid ainult siis, kui me võtame need endale südameasjaks ja seetõttu on tänane debatt väga teretulnud. lugupeetud president, lugupeetud parlamendiliikmed, me oleme saavutanud edu, kuid sellest ei piisa, meil on praegu olemas hästi fokusseeritud äh, soovitused ja meil on olemas uus Euroopa poolaasta, mis tähendab seda, et ekspertidel on võimalik äh, pidada mitmepoolseid läbirääkimisi. kui me võtame varakult vastu uued euroala soovitused, siis on meil võimalik edaspidi arvestada ka riikidele antud soovituste puhul seda, millised väljakutsed on euroalas. rohkem tähelepanu pöörame ka Euroopa poolaasta sotsiaalsele dimensioonile kõiki neid muudatusi koos vaadates võime me öelda, et me oleme midagi saavutanud. kindlasti teeme me ka edaspidi tugevat koostööd selleks, et Euroopa poolaastat hästi ära kasutada. meil on peamiselt üks eesmärk, me tahame, et Euroopa oleks kõigi kodanike jaoks tugevam, aitäh! suur tänu, proua minister! ja nüüd saab komisjoni nimel sõna härra asepresident Valdis Dombrovskis, palun uh,! <clears throat> Ah, okei okay, uh.... suur tänu! lugupeetud parlamendisaadikud! täna hommikul kohtus volinike kogu ja pidas Euroopa poolaasta teemalise debati, me rääkisime ka riigipõhistest raportitest ning makromajandusliku ebatasakaalu ületamise menetlusest. me kavatseme riigi aruanded avaldada reedel ning kavatseme järgmiste nädalate jooksul vastu võtta ka otsused, mis puudutavad makromajanduslikku ebatasakaalu või tasakaalutust. riigiraportite puhul lähtusime me iga-aastasest majanduskasvu analüüsist ning ka euroala soovitustest, mis tulid välja novembris kaks tuhat viisteist. Euroopa poolaasta kaks tuhat kuusteist on ühtlustatum kui eelmised Euroopa poolaastad, sest siin räägitakse ka euroalast, siseriiklikust dimensioonist, rõhutatakse eraldi tööhõivet ja sotsiaalpoliitikat, ühtsuskriteeriumeid, Euroopa struktuurireforme ning seda, et need reformid tuleb ka ellu rakendada. sel aastal oleme otsustanud äh, ühtlustada ka makromajandusliku tasakaalutuse menetluse, enne oli meil kuus kategooriat, nüüd on neli, need on siis tasa, tasakaalu puudumine, väike ebatasakaal, tasakaal, väike ebatasakaal, keskmine tasakaal ja äh, makromajanduslik äh, tasakaalutus see tähendab seda, et kõik riigid on võimalik asendada, asetada laiemasse konteksti. nagu me teame, Euroopa majandus praegu taastub, kuid siiski on olemas ka riskid, mida oleme näinud viimastel kuudel, kuna ähm, väljaspool meie piire toimuvad negatiivsed arengud ja see mõjutab ka Euroopa turgu. töötus on kahanenud, kuid paljudes riikides on töötus ikkagi väga suur, eriti noorte ja pikaajaliste töötute hulgas. makromajanduslik avaliku tasakaalutuse kaotamisega on saavutatud edu, kuid siiski on see tasakaalutus olemas ning paljudes riikides on avaliku sektori võlg endiselt suureks probleemiks. see tähendab seda, et meil tuleb kahekordistada jõupingutusi ja püüda saavutada nii majanduskasv kui stabiilsus. meil on reformide kohta aga väga häid näiteid mitmetest liikmesriikidest kuid äh, kahjuks ei ole edu Euroopas sugugi mitte ühtlaselt jaotunud. see puudutab nii liikmesriike kui erinevaid sektoreid. meil on kindlasti võimalik äh, teha rohkem, rohkem on võimalik teha ka rahvusparlamentidel ja erinevatel sidusrühmadel, kes on otseselt seotud äh, reformide rakendamisega. meil tuleb mõista, et liikmesriigid ise vastutavad nende reformide eest. mis puudutab riigipõhiseid raporteid, siis on need välja antud varem kui eelmistel aastatel ja sellel on ka oma eesmärk see tähendab seda, et jääb rohkem aega pidada dialoog liikmesriikide ja tähtsamate sidusrühmadega, enne kui tulevad siis lõplikud aruanded, mille komisjon avaldab. Euroopa Parlamendi roll Euroopa poolaasta menetluses on aasta, on aja jooksul muutunud. vastavalt viie esimehe raportile, kus räägitakse majandus- ja rahandus- Liidu lõpuleviimiseks ning, viimisest ning oktoobri kaks tuhat viisteist soovitustest äh, on seda menetlust äh, muudetud. ma pean väga oluliseks seda, et äh, me saaksime majandushaldusest rääkida ka seoses riigipõhiste raportitega ning ma ootan seetõttu huviga neid dialoog ja arutelusid. riigipõhiste raportite kohta ütleksin ka seda, et komisjon kavatseb läbi viia põhjaliku analüüsi ja me vaatame läbi ka stabiilsus- ja konvergentsiprogrammid ning Euroopa äh, liikmesriikide äh, riiklikud äh, kavad, pärast seda tulevad siis riigipõhised soovitused, mille komisjon annab välja mais. lubage nüüd rääkida nendest kolmest raportist, mida me täna siin arutame. ma alustan Stileri raportiga. kõigepealt ma tänan raportööri ja tervitan tema ning Euroopa Parlamendi panust ühisturu haldamisse, mis on osaks Euroopa poolaastast kaks tuhat kuusteist. struktuurseid reforme on vaja, sest äh, me soovime, et edu jaguneks ettevõtete, sektorite ja liikmesriikide vahel võrdsemalt, me soovime, et kõik äh, eelnimetatud oleksid konkurentsivõimelisemad. see tähendab seda, et me peame reforme jätkama, me peame saavutama konkurentsivõimelise ja vastupidava Euroopa see tähendab seda, et meil tuleb parandada nii toodete kui teenuste turgu, meil tuleb lõpule viia ühisturg ja äh, lõpule ja läbi viia ka sellised struktuursed reformid, mis kaotaksid tõkked nii toodete kui teenuste pakkumise teelt. Euroopa Komisjon soovib äh, soovib tegeleda erinevate probleemidega, mis toodete ja teenuste turuga liikmesriikides on äh, seatud see tähendab seda, et Euroopa ettevõtted äh, peavad äh, suutma integreeruda globaalsesse väärtuste ahelasse. edasi tahaksin ma tänada proua Rodriguez tema raporti eest ja öelda, et see raport läheb kokku Euroopa Komisjoni vaadetega väga mitmes küsimuses. Euroopa Komisjon tervitab äh, seda, et raportöör on ära märkinud iga-aastase majanduskasvu analüüsi ning et ta seda toetab. samamoodi oleme me väga rõõmsad selle üle, et märgitakse ära euroala soovitused, mis tulid aegsasti. me leiame, et liikmesriigid peavad tegema oma osa, et struktuurseid reforme ellu rakendada. peale selle on aga vaja paremat koordineeritust selleks, et majanduse taastumine saaks toimuda kiiremini, selleks on vaja avaliku sektori rahastust ja vaja on tegeleda ka makromajandusliku tasakaalu puudumisega. euroalal kõige paremini toime tulevad riigid ja nende eeskuju on ka osaks komisjoni praktikast. ning nüüd kolmandast raportist, kõigepealt samuti ma tänan raportööri ja ütlen, et Euroopa turg on taastumas, on toimumas, see puudutab ka tööhõivet. töötuse määr on küll paljudes liikmesriikides endiselt kõrge, aga see määr siiski väheneb. tööhõive on kasvanud peaaegu kõikides sektorites ja kõikide vanusegruppide lõikes paljud inimesed töötavad vähemalt osalise tööajaga või siis õpivad või õpivad ümber ja meie haridusprogrammid, millega ennekõike püütakse aidata noori, hakkavad kandma vilja. me näeme, et liikmesriigid on väga erinevad, kuid need erinevused hakkavad kahanema. kriisi tagajärjel on on paljud inimesed küll jäänud töötuks, kuid praegu me näeme esimesi edumärke. meil on paremad äh, sotsiaalsed äh, standardid ja sotsiaalpoliitika peaks Euroopa Liidus äh, ühtlustuma, see on üks meie tähtsaid eesmärke. sest, sest see on komisjoni jaoks oluline eesmärk me pöörame rohkem tähelepanu ka sotsiaalsele dimensio-, dimensioonile Euroopa poolaasta raames. Euroopa poolaasta ähm, raamesse kuulub ka sotsiaalse ähm, õigluse programm peale selle on meil vaja uut sotsiaalset dialoogi, milles äh, oleksid hõlmatud Euroopa poolaasta sotsiaalpartnerid ja nad on kaasatud äh, erinevates konsultatsiooni etapp, etappides nii liikmesriigi kui Euroopa Liidu tasandil. peale selle on meil uued tööhõivesuunised, mis on suunatud liikmesriikidele ja mis samuti võtavad arvesse sotsiaalpartnereid, kes aitavad neid äh, reforme rakendada peale selle on meil makromajandusliku tasakaalutuse või tasakaalu puudumise indikaatorid, mille abil on lihtsam mõist-, mõista ja mõõta töötuse määra ning samuti sotsiaalseid probleeme erinevates liikmesriikides. paljud liikmesriigid on oma tööturul juba reformi läbi viinud ja on selgelt ka näha, et sellel on olnud soodne mõju. ennekõike väljendub see selles, et tööhõive määr on kasvanud see aga ei tähenda, et reforme ei tuleks jätkata, neid tuleb jätkata, sest meil on vaja suuremat äh, majanduskasvu ja ka parema kvaliteediga töökohti. veel kord, äh, proua president, äh, proua minister, lugupeetud parlamendisaadikud, ma tänan teid senise arutelu eest ja jään ootama produktiivset debatti, aitäh! suur tänu, komisjoni asepresident Dombrovskis ja nüüd saab keskkonnakomisjoni nimel sõna härra Kovatšev ja teil on üks minut kõneaega suur tänu, proua juhataja, austatud härra volinik, proua minister. meil on kaks eesmärki sellel aastal, majanduskasv ja tööhõivepoliitika kuid äh, me ei ole suutnud oma eesmärke täita ja me ei saavutagi äh, neid enne, kui meie rahvas on hea tervise juures. selle eest küll vastutavad äh, liikmesriigid, kuid Euroopa poolaastat võiks kasutada selleks, et juurutada tervishoiupoliitika, mis teenib kodanike huve. lisaks sellele tuleks tu-, viia sisse ka hindamissüsteemid ja järelevalvesüsteemid ning äh, tuleks panna paika need faktorid, mille läbi oleks võimalik erinevusi liikmesriikide vahel eemaldada. me peame kodanikele näitama seda, et meil on meie mandri jaoks tulevikuks selge plaan. Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia peab sanu, samuti teenima Euroopa poolaasta huve keskkond ja terviseküsimused võivad samuti tulevikus olla sellised valdkonnad, kus luuakse uusi töökohti. suur tänu! suur tänu, härra Kovatšev, järgmisena saab Regionaalasjade Komisjoni nimel sõna proua Mihhailova, samuti üks minut kõneaega. austatud äh, proua juhataja austatud komisjoni asepresident. meie äh, oma raportis kutsume Euroopa Komisjoni üles äh, rohkem arvestama Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidega. me oleme välja pakkunud konkreetsed meetmed, äh, selleks, et paremini kontrolli saada Euroopa vahendite kasutamise üle selle strateegia alt ning äh, tahaksime siinkohal ka öelda, et iga-aastane majanduskasvu analüüs on samuti veidi problemaatiline sellest samast aspektist. komisjon juba rääkis Euroopa fondide programmeerimisest, vabandust, kavandamisest, investeerimisfondide äh, ja regionaalfondide osas ja ma arvan, et need fondid tõesti võiksid mängida väga olulist rolli meie eesmärkide täitmisel, poolaasta eesmärkide täitmisel ja ko-, ja riigipõhiste soovituste täitmisel, suur tänu. suur tänu, proua Mihhailova. nüüd saavad sõna fraktsioonide eestkõnelejad. kõigepealt saab sõna Markus Verber äh, Rahvapartei nimel pooleteiseks minutiks. suur tänu, proua juhataja, austatud härra volinik, kallid kolleegid majanduskasvu analüüs toob välja komisjonilt kolm eesmärki investeeringud struktuurireformid nende rakendamine ja vastutustundlik eh, eelarvepoliitika ja rahvapartei seisukohast on need kriteeriumid täiesti mõistlikud eh, ja arusaadavad me teeme endale karuteene, kui me Euroopa pool aastat kuritarvitame ja ma tahaksin selle selgelt välja öelda, kui me igal aastal uusi kriteeriume leiutame, millel ei ole midagi pistmist konkurentsipoliitika või eelarvepoliitikaga või struktuuripoliitikatega, mille ainsaks eesmärgiks justkui on asju näidata paremas valguses, kui nad on, ega meie majanduse olukord ei parane lihtsalt uute indikaatorite pärast ja sellepärast Rahvapartei fraktsioon oleks selliste uute indikaatorite osas väga Ähm, tõrges. meie eesmärgiks äh, on ju äh, oma nõrkustest teha tugevused, kui näiteks on liikmesriike, kellel on ekspordi äh, ülejääk, siis tegelikult ju lõikavad sellest kasu ka kõik teised liikmesriigid. meil on ju kaubandussuhted omavahel ei ole ju paremaks lahenduseks see, kui me seda eksporti vähendame, vaid peaks tooma teistes riikides võimalused, mis nendel samuti ekspordimäära aitaks tõsta. ja Rahvapartei jaoks on oluline ka see, et me keskenduksime äh, riigipõhiste soovituste puhul konkreetsetele üksikutele soovitustele mida oleks võimalik ka rakendada ma tahaksin tänada meie raportööre ja öö, majanduskasvu analüüsi raportööri, eriti ta on paljuski võtnud arvesse meie seisukohad, suur tänu! suur tänu! sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna Elisa Ferreira, teil on kaks minutit kõneaega. suur tänu, proua juhataja, austatud volinik Dombrovskis ja austatud proua minister, tere tulemast! ma tahaksin alustuseks tänu avaldada kolleegide meeskonnale kes äh, tegelesid äh, selle teemaga, suur tänu eriti proua Rodriguez'ile, suurepärane raport. raporti sõnum on selge. nimelt siin on öeldud, et on aeg Euroopa majanduskavad ümber vaadata. vana mõtteviis ja vana käitumisviis, eriti Ameerika Ühendriikides äh, enne aastat kaks tuhat kaheksa, on nüüd visatud ajaloo prügikasti me peame mõtlema sellele, et selline poliitika viis äh, koostöövajaduseni. on aga mõned äh, riigid, kes jätkuvalt äh, on veel kuidagi toppama jäänud aastasse kaks tuhat üheksa. meil on vaja praegu tulutoovaid ettevõtteid, aga ilma sisenõudluseta ja ilma investeeringuteta ei ole see võimalik. investeeringuteta, mm, mis tehakse madalate intresside määrade kontekstis praegu me oleme näinud, et poliitika on lihtsalt lämmatanud nõudluse. kui me vaatame Ameerika Ühendriikide või Hiina majandust, siis nemad on tegelikult viinud selleni, et Euroopa majandusstruktuurid on kõikuma löödud, meie peame hakkama kaitsma strateegilisi investeeringuid ja tuleb lõpule viia ka pangandusliit sellepärast et muidu kaotame kontrolli oma saatuse üle. siin oleks heaks näiteks Portugal ei ole võimalik täita Euroopa reegleid ilma et sel- ja ja, ja majanduskasvupoliitikat ellu viia, kui komisjon ei ole valmis toetama alternatiive, nagu seda alternatiivi. me peame muutma seda domineerivat mudelit, mida on seni rakendatud äh, rahaliidu puhul seni. me peame oma probleemide lahendamiseks üles näitama nutikust, lahendused on olemas, on aeg hakata seda rakendama. suur tänu, nüüd saab ECR fraktsiooni nimel sõna kolleeg Ulrike Trebesius pooleteiseks minutiks suur tänu, proua juhataja, austatud äh, härra volinik, Euroopa Liidu majanduslik olukord, äh, seda iseloomustab praegu tasakaalustamatus, massiline tööpuudus Lõuna-Euroopas ei ole kuhugi kadunud ja nafta hindade madala, madalsuse juures ei ole loota ka majanduskasvu. Euroopa poolaasta peaks ühelt poolt tooma siis äh, majandusreformide osas soovitusi riigipõhiselt ja teisalt siis äh, tasakaalustama makromajanduslikud tasakaalustamatused ja loomulikult äh, see ülesanne on väga raske liikmesriigid aga ei ole suutnud neid soovitusi täita kakskümmend viis protsenti ainult äh, täidetud soovitustest liikmesriikides. tänu lähimuspõhimõttele õnneks on äh, see soo- see soovituste täitmine ka vabatahtlik. euroala riikides ei ole see äh, sugugi probleem loomulikult peavad nad oma tuleviku eest kvaliteedi eest võitlema aga mitte euroalasse kuuluvates riikides võib see olla väga kallis Äh, näiteks intressimäärad äh, võivad seda otseselt mõjutada ja ka rahva üldsuse seas äh, vaimsus kui selline. euro eesmärgid on meist kaugenenud kogu aeg. me ei saa iseenda väärtust ise devalveerida, meie peame looma majandusliku liidu, me peame looma majandusliku juhtimise struktuurid euroalale justkui, aga see oleks vale tee sest et inimestel on nii ülekannetest kui ka euroopa liidu eeskõnelemisest kõrini euroopa innovatsioonivõimalused on lõpule jõudnud katkestatakse kõnelejad järgmisena saab sõna ALDE fraktsiooni nimel Tremosai eh, Paltsels, poolteist minutit, palun. suur tänu, proua juhataja austatud härra volinik, ähm, austatud minister, kallid kolleegid, ALDE fraktsioon on seisukohal, et äh, seda raportit oleks võimalik parandada ja sellepärast me äh, homseks olemegi esitanud mõned muudatusettepanekud kui suur koalitsioon nad vastu võtaks, siis me vaataks üle võib-olla oma tänase seisukoha lõpuks see raport maha hääletada praeguses seisus. praeguses versioonis nõuab see raport paindlikkust riigisektori kulutustes ja tegelikult moonutatakse sellega seaduslikku raamistikku ja võetakse ka vale seisukoht eh, jooksevkonto ülejääkide osas. ollakse kriitilisem kui jooksevkonto puudujäägi osas siin äh, ei ole toodud välja seda, et EFSI projektid peaksid olema ka majanduslikus mõttes rentaablid ja siin ei räägita majanduste reformimisest ja tööturu öö, muudatustest. meie muudatusettepanekuid tahaksid tuua tasakaalu sellesse raportisse. fiskaalekspansioon ei ole mingisugune imerohi praeguses olukorras. meie rõhume sellele, kui olulised on struktuurireformid. ainult siis, kui ärikeskkond paraneb, ainult siis, kui investeeringute keskkond paraneb, mobiliseeritakse investeeringuid Hiina majanduskasv on äh, aeglustumas ja Föderaalreserv Ameerikas ka näitab tegelikult seda, et uus risk võib olla äh, nurga taga. suur tänu kõigile! suur tänu! kuue fraktsiooni nimel saab sõna nüüd Gabriele Zimmer, teil on üks minut. suur tänu! mina tahaksin äh, sõna võtta täna peaasjalikult ähm, tööhõive ja sotsiaalaspektide osas on väga positiivne meie meelest see, et äh, nüüd me räägime ka sotsiaalse taristu investeeringutest, aga praegu ei ole selleks konkreetseid äh, kriteeriume, mida see tähendab. ja jällegi on mul selline tunne, et Euroopa poolaasta eesmärgiks on tööhõive ja majanduskasv olnud Äh, ja äh, seda ka korralike töökohtade ja sotsiaalse kindluse kontekstis, aga seda ei olnud. me praegu õõnestame iseenda jalgealust kui me nüüd äh, toome jällegi hauast maa peale selle flexicurity mõtte, sotsiaalse paindlikkuse mõtte, siis, siis me tee, astume vale sammu, sellepärast meil praegu ongi asi nii hull, et seda flexicurityd on olnud varem nii palju me peame selgelt äh, ütlema, et kui me tõesti tahame ka sotsiaalse samba tuua poolsammasse, siis tuleb kirjutada lahti, äh, poole aasta programmi, siis tuleb kirjutada välja see, et mis kriteeriumite alusel äh, miinimumpalk ja nii edasi, millest kõigest siin räägitakse, see peab tagama selle, et ei tekiks võidujooks vähemate standardite suunas. suur tänu, baas Aikud saab järgmisena üheks minutiks suur tänu ja kõigepealt lubage tänada raportööre suurepärase koostöö eest, et lõpuks need raportid on koos. suur tänu ka variraportööridele, keda ma tahaksin tänada, aga härra Tremosa, ausalt öeldes üllatate mind. Te ütlete, et te arvest-, hääletate selle raporti maha, sellepärast et me kasutame paindlikkuselementi investeeringute hüvanguks. kas te olete kuulanud seda, mida ütleb OSCD peamajandusanalüütik, kes on nüüd nendega ühes paadis, kes ütlevad, et Euroopal on vaja investeeringuid? tundub, et järjest rohkem ja rohkem on Kesk-Euroopa ja ka Euroopast väljaspool seisvaid äh, majandusinstitutsioone seisukohal, et meil on vaja lisainvesteeringuid. ALDE liberaalid jäävad vana strateegia juurde, aga et ei tohiks investeerida. kummaline mul on väga hea meel, et siin raportis tõesti antakse liikumisruumi investeeringutele ja ka investeeringutele inimkapitali, sest me oleme öelnud, et äh, euroala agregeeritud fiskaalne olukord on see punkt, millele peaksime tähelepanu pöörama tõhususe tõstmiseks. Need on väga head ja olulised aspektid selles raportis, sellepärast me toetame seda ja mõelge, liberaalid, selle üle järele, võib-olla muudate oma strateegiat, sest maailm ratsutab teist mööda. aitäh hästi. Äh, härra Eichhut, kas olete või, valmis vastu võtma härra Tremosipalt sellise sinise kaardi küsimuse? hästi, palun. kolmkümmend sekundit. lugupeetud kolleeg äh, Hollandi roheliste ridadest Eh, see on tõesti iroonia, Junckeri kavas eh, liberaalid eh, hääletasid sellele vastu ja Hollandi rohelised hääletasid poolt ja nüüd on asi natuke teistsugune. üks peamisi põhjusi, miks me hääletame selle raporti vastu, on see, et me soovisime, et sõna investment, jah, meil eh, investeering, meil on vaja, et me kõik oleme, eh, peame investeerima, me tahame, et need investeeringud oleksid majanduslikult elujõulised. me tahame, et rohkem investeeringuid ei läheks lennujaamadesse, kus pole lennukeid või rongidesse, mille jaoks pole reisijaid. me tahame seda tagada ja me ei taha, et liikmesriigid eh, sellist variinfrastruktuuri rajaksid. see ei kõla nagu küsimus Äh, ütleb äh, proua president, ma lasin teil natuke kauem kõnelda, aga ikkagi annan nüüd võimaluse härra Aikudile vastata Äh, ma peaksin tulema tagasi teie esimese sõnavõtu juurde, kes te ütlesite, et te hääletate äh, vastu, sest selles stabiilsuse majanduskasvu paktis on rohkem äh, paindlikkus ja siin on negatiivselt kõneldud Saksamaast ja Hollandist, kus eelarve on ülejäägis. minu arvates investeeringud on elujõulised. kui te ainult sellepärast vastu hääletate, siis vaadake, mida meie ütleme, meie ütleme, et liikmesriikide jätkusuutlik üleminek suuremale ressursitõhususele on oluline, nii et, et see sisaldab seda, mida te silmas pidasite. nii et, et kui te tõesti selle pärast tahate vastu hääletada, siis võite veel ümber mõelda. aitäh. järgmisena saab sõna härra Valli kaheks pooleks minutiks EFTD fraktsiooni nimel, palun. aitäh komisjoni majandusretsept tugineb kolmele valele põhimõttele distsipliin, rangus, stabiilsus, reformid igal pool, ilma et neid rakendatakse ellu mõjuhinnanguid läbi viies, investeeringud ilma avaliku sektori stiimuliteta, see kõik ei toimi absoluutselt näib, et äh, äh, sakslased dikteerivad tegelikult kõike. me peame aga vaatama uuesti, millised on need äh, rahavahendid, rahalised vahendid, mida liikmesriigid peavad kohaldama, tegemist on nende valede poliitikatega, mis õõnestavad liikmesriikide põhiseadusi. miks seda kõike tehakse? Äh, selleks, et riigid ei peaks inflatsiooni ja tööpuudus antud hetkel need riigid, mis ei ole euroalas, nagu näiteks Ühendkuningriik, saavad neid probleeme ise lahendada, aga need riigid, mis eurot kasutavad, peavad tegema seda, mida Brüsselist või Frankfurdist kästakse. Nad peavad kohaldama neid ebaõiglasi reegleid, Itaalia ja Kreeka on kaks näidet selle kohta. ma mainisin selle süsteemi ebaõiglust sellepärast, et meil ei ole sellist valuutat, mis äh, oleks seotud konkreetse sotsiaalse ja majanduspiirkonnaga, see on lihtsalt intellektuaalne ja poliitiline väljamõeldis. juba kaks-kolm aastat on Saksamaa ja Holland saanud kasu vahe, madalast vahetuskursist, mis ähm, iseloomustab nende majandust ja komisjon ei ürita teha mitte midagi selleks, et olukorda muuta ning niimoodi need makromajanduslikud tasakaalu nihked püsivad komisjon lihtsalt ähm, kiusab äh, Vahemereäärseid riike, mis niigi on raskustes, ega tee mitte midagi selleks, et äh, äh, muuta näiteks vahetuskurssi. läbi on viidud tosinaid majandusuuringuid, mis toetavad minu sõnu. kahjuks me jällegi ei saa selle, seda teemat siin tekstis käsitleda. mõned ähm, selle teema aspektid lihtsalt käivad Saksamaa hegemooniale vastu ka. kas te tõesti äh, tahate jätkata seda kehva kompromissiga, mis Rahvaparteiga on sõlminud ja kohetlete ebavõrdselt Majandus- ja Rahandusliidu liikmeid, aitäh! aitäh, härra Valli, üritage järgmine kord natuke aeglasemalt kõneleda, et ka tõlgid teile järele jõuavad, lõputus, lõpus oli väga raske ja äh, järgmisena saab sõna EFN fraktsiooni nimel Bernard Monod üheks minutiks. lugupeetud volinik, Euroopa poolaasta ei ole üleüldse tõhus. siin tahetakse võrdsesse seisu panna liikmesriikide majandused, et paremini üles ehitada rahandus ja majandusliiklus ei toimi. euroalas on tohutu inflatsioon. nafta hind langeb kakskümmend protsenti on äh, dollar, äh, euro, dollari suhtes langenud. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Äh, räägiti sellest, et Euroopas on äh, varsti, äh, me rääkisime ka kakskümmend aastat tagasi, et meil on varsti jõukus ja tööpuu, töö, kõik töötavad, olukord praegu on katastrofaalne. säästumeetmed, totalitaarne finantssektori kontroll, selline lähenemine lihtsalt ei toimi. Ühendkuningriik on sellest hästi aru saanud ja tahab sellest laevalt lahkuda Ehm, mitte ükski Euroopa reform lihtsalt ei toimi, kuna te sellest ometigi aru saate ja praegu on olukord veelgi eh, hullem kui kunagi varem ja seetõttu ma selle raporti poolt ei hääleta. ja nüüd sa, nüüd on meil siis eh, läbi fraktsioonide nimel kõnelejad ja nüüd jõuame järgmiste kõnelejate juurde ja kõigepealt saab sõna pooleteiseks minutiks Adam Scheinfeld. aitäh, lugupeetud president Euroopa poolaasta hindamine peab olema seotud ühtse turu juhtimise hindamisega. kahjuks on selles valdkonnas veel väga palju vaja ära teha. daamid ja härrad, me elame kahekümne esimeses sajandis ning äh, seda aega iseloomustab Äh, suur areng digitaliseerimise vallas, äh, rahvusvahelise konkur-, rahvusvaheline konkurents, muutunud meelelaad, muutunud tarbijate käitumine, seda kõike iseloomustab ka täiesti uute majandustegevusvormide ilmnemine, mida me varem ei tundnud niisiis selleks, et ühisturul olla konkurentsivõimelised ning mis veelgi olulisem, olla konkurentsivõimelised Euroopana globaalsel turul on meil vaja dereguleerida need tingimused, mis reguleerivad majandustegevust. me peame toetama idufirmasid, me peame toetama uuendust ja tehnoloogia täiustamist. me peame vähendama ettevõttega, juhtimisega kaasnevaid kulusid. meil on vaja vähem bürokraatiat me peame väga hästi ellu rakendama Euroopa Liidu õigusaktid kõikides liikmesriikides ning samuti peaksime ära kaotama äh, äh, tollivälised tõkked ja protektsionistliku poliitika. ning samuti peame keskenduma äh, ühtse turu paremale juhtimisele, mulle tundub, et see on kõige olulisem, aitäh! aitäh, järgmisena saab kolmeks minutiks sõna härra Gutierrez Prieto. aitäh, president. meil on äh, väga hea äh, tööhõivekomisjoni raport. volinik, äh, eesistujamaa esindaja, see raport räägib vastu teie poolt maalitud pildile. asjad ei ole nii helged kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. jah, kaks aastat on majandus toibunud, aga see on aeglane ja nõrk toibumine ning valitsevad väga suured erinevused. OSCD on kinnitanud, et erinevused äh, äh, rikaste ja vaeste vahel on kasvanud, mõnedes riikides on need seitsmekordistunud, nagu näiteks minu koduriigis. tuleb vaadata fakte, tuleb vaadata tegelikkust, tuleb vaadata sotsiaalset olukorda. tööhõivekomisjonis äh, tööhõivekomisjon ja Sotsiaaldemokraatide fraktsioon palub teilt kolme asja. kõigepealt toetage investeeringuid, eh, ohjeldage säästumeetmeid, eh, teiseks vaadake, mida saab teha struktuurireformide vallas, eriti kui need õõnestavad Euroopa sotsiaalsed mudelid ja kolmandaks tugevdage euroala ja eh, Euroopa Majandus- ja Rahandusliidu sotsiaalsed mõõded, meil on vaja tuge-, suurendada investeeringuid, sest kui me ei investeeri, kui me ei äh, äh rakenda ellu antitsüklilist poliitikat, siis me ei ole mineviku vigadest midagi õppinud. meil on Junckeri kava, aga see ei anna äh, tulemusi, see ei suurenda investeeringuid euroalas. kui vaadata USA-d või Ühendkuningriigi, siis seal on investeeringud viimase kahe aasta jooksul suurenenud. samas euroalas me oleme investeeringuid vähendanud võrreldes kahe tuhande kolmeteistkümnenda, kahe tuhande neljateistkümnenda aastaga ja nii edasi minna ei saa, meil on vaja rohkem investeeringuid, et saaksime edendada majanduskasvu. me ei saa vaadata ähm, äh, et Junckeri kava lihtsalt asendab need investeeringud, mida liikmesriigid niikuinii oleksid teinud nii et, et meil on vaja korrigeerida neid äh, liialdusi, seda, kuidas nad on mõjutanud tööturgu, me näeme, et luuakse üha rohkem ebakindlaid töökohti, osalise tööajaga lepinguid. me oleme tunnistajaks sellele, et alalised töökohad äh, muudetakse ebakindlateks töökohtadeks me oleme tunnistajaks sellele, kuidas inimesed kogu Euroopas töötavad vähema palga eest ning eh, need inimesed peaksid suutma teenida korralikku elatist. meil on vaja rohkem õiglust, rohkem tõhusat majanduspoliitikat, meil on vaja eh, korralikku poliitikat tööhõive jaoks, meil on vaja eh, õiglasemat ühiskonda, meil on vaja turvameetmeid kui ähm, me Euroopa sotsiaalset mudelit ei taasta, siis ei ole me minevikust mitte midagi õppinud ja lõpetuseks me peame euroala parandama, meil on vaja anda sellele alale ka sotsiaalne mõõde. me ei saa härra Gutierrest üritatakse tak-, katkestada. härra Gutierrez, te rääkisite väga-väga kiiresti ja eh, kui eh, need, kes hispaania keelest aru ei saa, selle, sellisel juhul nad teiest aru ei saa. järgmisena saab nüüd sõna härra Stanislav Ožog pooleteiseks minutiks, palun. lugupeetud president, kõigepealt tahaksin paluda, et te selgitaksite Äh, nende raportite kättesaadavust äh, saadikute emakeeles, jutt on raportitest, mida me praegu arutame. Äh, Rodriguez raport oli kuni tänaseni kättesaadav ainult inglise keeles. Euroopa poolaasta teema ei ole uus teema ja mul on selle kohta konkreetsemalt kaks märkust. kõigepealt struktuurireformid liikmesriikides. me oleme sellest äh, asjast palju rääkinud pikka aega. soovitused on siduvad, äh, sellepärast et äh, need on heaks kiidetud riigi ja valitsusjuhtide poolt ning tihtipeale on need suunatud just nimelt probleemidele, mis riikidel on. teiseks, ma ei saa aru, miks me peaksime suurenema koordineerimist Euroopa tasandil kui antud hetkel me juba ei suuda Euroopa poolaastat koordineerida. paljud liikmesriigid ei rakenda ellu äh, neid soovitatud reforme, nii et, et ma arvan, et me peaksime keskenduma hoopis sellele, mida teha selleks, et veenda valitsusi äh, tõesti ellu rakendama neid soovitatud reforme, iseäranis nüüd, kus äh, uus majandus- ja rahanduskriis silmapiiril terendab. järgmine kõneleja on äh, proua Turnes äh, pooleteiseks minutiks, palun. Äh, suur aitäh, president, kõigepealt tahaksin ma tänada raportööri tööhõivekomisjonist proua Ribeirot väga hea raporti eest ja väga konstruktiivse töö eest selle raporti koostamisel ma mõistan, et kompromisside leidmine selles küsimuses ei ole kerge ning ma mõistan, et äh, paljude muredega on arvestatud. samas pean ma ka ütlema, et minu arvates on tööhõivekomisjoni seisukoht iga-aastase majanduskasvu analüüsi äh, osas selline, mis oleks võinud rohkem tulevikku vaadata tunnustatakse seda, mis on saavutatud ja juhitatakse tähelepanu reformidele, mida on vaja Euroopa tööjõuturul selleks, et ära kasutada selle täielikku potentsiaali ja tugevdada seda majanduskasvu, mis nüüd aeglaselt hakkab Euroopas pead tõstma jah, majanduslik olukord paraneb, tööpuudus äh, detsembris kaks tuhat viisteist langes null koma üks protsenti võrreldes novembriga kaks tuhat viisteist tööpuudus on endiselt liiga kõrge, olge see kümme koma neli protsenti hetkel, aga olukord siiski paraneb. vaesuse ohus või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate inimeste arv kahe tuhande kolmeteistkümnendal, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal stabiliseerus. me ei tohiks tähelepanuta jätta ka seda, et sotsiaalne olukord on paljude jaoks veel väga tõsine ning tuleb tõsi, teha tõsiseid jõupingutusi, luua majanduskasvu ja uusi töökohti ja niimoodi aidata inimestel välja pääseda vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest kas see märguanne oli mulle? jah, kõneleja vabandab. jah, äh, ütleb proua president, ma tahtsin teile märku anda, et te oma sõnavõtu lõpetaksite. aitäh ja nüüd saab sõna härra Viegas üheks minutiks. majanduskasvu väljavaated kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on lähtepunktiks sellele protsessile, millega meie üldsegi rahul ei ole. E, see on neoliberaalse e, poliitika domineerimise keskmes. see on praegune poliitika, need suunised, mida liikmesriigid peavad järgima, on needsamad vanad retseptid, mis on meile toonud vaesuse ja häda kogu Euroopas ja ka tööpuuduse. E, see on täielikult läbi kukkunud poliitikad me ei saa toime tulla kriisiga, lähenedes sellele siis eh, majanduskasvu aast-, aegse avaliku sektori investeeringute põhise poliitikaga. me peame parlamenti rohkem kaasama, aga eh, kuna eh, majandus- ja rahandusliit on täiesti ebademokraatlik, jätkub neoliberaalne poliitika ja varade kuhjumine Äh, äratööliste käest, ainult siis, kui me taastame Euroopa demokraatia, on meil siin ka parem äh, tööhõivepoliitika. järgmisena saab sõna proua Lambert. aitäh, nagu teised tahaksin ka mina tänada Tööhõivekomisjoni raportööri avatuse eest. Äh, selles protsessis oleme me öelnud, et rohkem tähelepanu tuleb pöörata sotsiaalsele mõõtmele, sotsiaalsele õiglusele me loodame, et praegu on tõesti toimumas komisjoni suhtumises tõeline muutus, aga paljusid meist on selles veel vaja veenda me täien-, tervitame täiendavaid sotsiaalseid näitajaid, aga neil peab olema ka tõeline tähendus ja mõju poliitikale. sotsiaalne õiglus tähendab seda, et me tegeleme ebavõrdsusega nii meie riikide sees kui ka riikide vahel see ei ole mingi majandustegevuse kaastoode, sellega peab tegelema, niisiis tervitame seda, et raportis nõutakse investeeringuid sellistesse teenustesse nagu lastehooldus, tervishoid, eluase sotsiaalne äh, ausus, ähm, äh, seda edendavad ka korralikud palgad ja on äh, aeg teha lõpp sugudevahelistele palgaerinevustele ja me tõesti loodame, et sotsiaalse dialoogi mõeldakse jälle tõsiselt, sest seda on kõvasti kannatada saanud. aitäh ja nüüd saab sõna härra Wolf üheks minutiks. niisiis, iga aasta me jõuame sellesse punkti Äh, kus euroala äh, toetajad ütlevad, et äh, paremad ajad on kohe-kohe käes, suur majanduskasv, töökohtade loomine, aga mitte kunagi need asjad pärale ei jõua. euro toetajad räägivad võimalikest struktuurireformidest ja kõik on härra Draagiga nõus, et euro on olnud edulugu, see on loomulikult täielik jama euroalas ei ole majanduskasvu peaaegu üldse olnud viimase aasta jooksul, see on vaadake, kuidas asi äh, oli enne eurot, indeksil põhinev majandus tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal oleks saanud, on äh, tõesti väga vähe kasvanud selle seitsmeteistkümne aasta jooksul. isegi Ühendkuningriigis meil on olnud tõusu ja mõõne ja isegi seal saa-, oleme saavutanud palju paremaid näitajaid. see poliitiliselt inspireeritud valuuta ei toimi ning seetõttu äh, paljud noored inimesed ka ei tööta, see olukord ei muutu enne, kui eurole lõppu ei tehta Äh, härra Võlf, olete te valmis vastama sinise kaardi küsimusele, palun? Äh, ma tahaksin äh, ühest asjast aru saada, selgitage mulle, miks see naelakurss on alla läinud? vastus nagu te teate, valuutakursid äh, kõiguvad, äh, vahel nad langevad, vahepeal tõusevad, tõusevad äh, pärast kahe tuhande kaheksanda aasta kriisi. naelakurss langes ja me kaotasime miljon töökohta, aga teie kaotate miljoneid töökohti lihtsalt sellepärast, et rahvusriigid ei saa oma valuutapoliitikat ellu viia. tegelikult on täitsa hea, et naelakurss praegu on langenud Äh, sellepärast et äh, seda on märganud äh, kõik investorid. Ähm, nii et, et see ajutine naelakursi langus ei ole meile sugugi paha. proua Trusinski, üks minut, palun. aitäh, president Euroopa kannatab, kõik näitajad on äh, languses, massiline tööpuudus, äh, majanduslangus, säästumeetmed. kallid kolleegid, te nõuate suuremat integratsiooni ühest turul, aga kas te tõesti usute sellesse? Äh, see protsess tugineb võimsale poliitilisele tegevuskavale Te räägite äh, ühis, äh, ühisturust kui mingist massilise tööpuuduse äh, probleemi lahendamisest. tegelikkus on vastupidine. töökohad muutuvad ebakindlaks, ettevõtted lähevad ära. Te leiate järjekindlalt, et on vaja Äh, integratsiooni ühisturul, aga tegelikult see ei ole niimoodi, analüüsid näitavad vastupidi, kinnitada, et need sisserändajad, kes tulevad siia miljonitena, et need tuleb integreerida meie ühisturule, see on vastutustundetu käitumine. Ähm, äh, me peame arvestama, millised on tagajärjed, kui me hakkame integreerima neid inimesi tööturule, kuidas see mõjutab palka. kallid kolleegid, Euroopa majandus vajab hapnikku Ähm, meile, äh, me, see majandus ei tule toime nende meetmetega, mida komisjon ja tema eksperdid peale turuvad, suruvad, aitäh. aitäh äh,. härra Kaasa, poolteist minutit, palun äh,. aitäh, äh, kõigepealt ma tahaksin tänada meie raportööri äh, äh, proua Ribeirot suurepärase töö eest, me peame tunnistama, et Euroopa poolaasta on selgelt näidanud äh, et äh, see annab meile need ähm, äh, vahendid, mis võimaldavad liikmesriikidel kriisist välja tulla, aga see kriis on jätnud oma armid Euroopa sotsiaalsele mudelile. Äh, väljakutse seisab selles, et meil on vaja tugevdada Euroopa Liidu sotsiaalset mõõtet. julgustav on siinhulgas tähendada, et meil on kolm uut tööhõive näitajat, mis on tulemustabelisse lisatud Ehm, selleks, et lähenemine liikmesriikides toimuks kõrgemate standardite suunas, on äärmiselt oluline reformida meie majandusi ja investeerida inimkapitali ning luua uusi töökohti kõikidel tasanditel. Euroopal on terve rida vahendeid, mida kasutada selle eesmärgi saavutamiseks Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia ning Euroopa investeerimiskava ellurakendamine me peame vaatama, kuidas nende ellurakendamist parandada ning äh, kontrollida siis, et tõesti sünniks ähm, kaasav ja jätkusuutlik majanduskasv ning lõpuks ma usun, et liikmesriigid peavad terviklikult lähenema äh, turupoliitikate äh, ellurakendamisele, mis on suunatud nii tööandjatele kui töövõtjatele. äärmiselt oluline on hõlbustada töö otsimist Euroopa Liidus läbi hariduse, koolituse ja uute oskuste omandamise, aitäh. proua Kepart, palun aitäh, president äh, mul on väga hea meel äh, teid kuulata, härra Kaasa, siseturg äh, on Euroopa Liidu üheks alussambas, seda kogu aeg korraldatakse ja selles olen mina ka täiesti veendunud. aga alati ollakse üllastunud, kui, kui vanamoodsad mõtted on veel inimestel kõik räägivad, et asi puudutab ainult majandust, asi puudutab ainult äri just neid suuri ettevõtteid ja kui nendega tegeleda, siis on kõik korras. ei, ei, meil on vaja terviklikku lähenemist, täpselt nagu just öeldi, meil on vaja terviklikku lähenemist, mis ei keskendu üksnes majandusele ja ettevõttele, vaid väärt-, kõrge väärtusega töökohtadele, innovatsioonile, tarbijakaitsele kõige parematele standarditele. ainult niimoodi kujundatuna eh, saame, niimoodi saame kõike ühendada ning Eh, edendada Euroopa majandust ja hoolitseda selle eest, et mitte üksnes ei luuaks töökohti, eh, vaid et eh, luuakse ka majanduskasvu, sest seda me ju ka vajame. kallid daamid ja härrad, me peame tõesti selle eest hoolitsema ja mul on väga hea meel, et lõpuks siis ühtse turu ja Euroopa poolaasta keskmesse on pandud ka need aspektid ja mul on väga hea meel selle üle, kui meil õnnestuks Äh, äh, äh, ka selle väike probleem artikliga kuuskümmend neli lahendada, vabandust, artikliga nelikümmend kuus, aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna härra Luuk üheks minutiks. suur tänu, proua juhataja Euroopa poolaastaga üritatakse juhtida Euroopas majanduspoliitikat ja majanduspoliitika juhtimine on võimalik siis, kui juhitakse konkreetse sihi suunas. alguses ka oli selge juht, eh, eesmärk stabiilsus, eh, riigi rahanduse stabiilsus eh, ja riigi rahanduse maksujõulisuse jätkumine, aga see eesmärk ei olnud piisav, see viis riigivõlakriisini aastal kaks tuhat kümme ja kaks tuhat üksteist ja nüüd on leiutatud siis uus äh, filosoofia et me neid eesmärke paljundame me lisame tulemustabelisse uusi indikaatoreid ja proua gebhardt äh, veel rääkis siin just holistlikust lähenemisest kui meil on aga väga palju sihte siis äh, ilmselt mõned jäävad saavutamata ja majandusjuhtimine seega on täiesti mõttetu. vaatame, mis juhtub praegu euroalas üldse, kui me vaatame, mis seal toimub, siis me näeme, et neid eesmärke täiesti eiratakse. Portugal peaks äh, kokku hoidma, aga võtavad samas vastu eelarve, mis kindlasti ei ole kasinuse eelarve. itaallased peaksid ka kokku hoidma, aga ütlevad, et neil on vaja rohkem manööverdamisruumi eelarvelist ja küsivad, et kas võivad äh, kõrgema võlakoorma osas istuda, kui äh, oleks mõistlik prantslased täpselt samamoodi eelarve defitsiit eh, kolmandat aastat järjest. Eh, kreeklased üldse tantsivad meil nina peal ja ei eh, pea miskiks meie eesmärke. laskem riikidel ise otsustada, mis nad teevad lõpuks ometi. härra Puaga, poolteist minutit. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud kolleegid ühisturg on Euroopa kõige suurem ja kõige edukam saavutus, me peaksime selle üle tõesti uhked olema viimase viiekümne aasta jooksul on ühisturg meile loonud mitmeid võimalusi ja loonud ka uusi töökohti ning alandanud tarbijate jaoks kaupade hindu. kuid see ei tähenda, et ühisturg oleks valmis, meil on ikka veel väga palju tööd teha ühisturu haldamine on äh, üks tähtsamaid eesmärke, mis meil üldse on. Euroopa poolaasta on sobiv meetod selle küsimusega tegelemiseks. ma arvan, et me peaksime ära kasutama praegust koostöömajandust ja selle hoogu ning välja töötama uued ettevõtlusmudelid. me peaksime neid ettevõtlusmudeleid aitama, sest sellisel juhul on võimalik luua uusi, uusi ettevõtteid me peaksime töötama vastastikuse tunnustamise põhimõtte alusel, sest see on ühisturule väga oluline. peale selle tähendab ühisturg ka seda, et tuleb vaadata, milline on toote ohutus, kas täidetakse õigusakte ning see järelevalve peab toimuma Euroopa Liidu tasandil. ma julgustan komisjoni seda tööd tegema, aitäh. aitäh ka teile ja nüüd härra Pimenta-Lopes, üks minut. suur tänu, lugupeetud president. me arutame mitmeid dokumente, mitmeid raporteid, mis kõik räägivad Euroopa poolaastast. põhimõtteliselt äh, püütakse neis kõigis rääkida sedasama, kuid sellest ei ole palju tolku. majandus, äh, haldus on teema, mis äh, ründab riikide suveräänsust see ei ole kasulik ei töötajatele ega tarbijatele, seetõttu me lükkame selle tagasi, me lükkame tagasi Euroopa poolaasta ning ka igasuguse euroopaliku majanduslik ma,, majandushalduse. me lükkame tagasi kõik, mis legitimiseerib kärpekavad. me oleme vastu ja oleme alati olnud vastu sellele, et riikide suveräänsust püütakse vähendada ning püütakse selle asemel luua mingisugust mittekestlikku majanduskasvu, mis toob kaasa selle, et inimesed ei saa enam viisakat palka härra Pimenta Lopes, kas te võtate vastu sinise kaardi küsimuse? ei võta, selge. siis härra Durand. üks minut. aitäh. aitäh. Euroopa poolaasta on osa Euroopa Liidu poliitikast, mis peab tagama selle, et Euroopa Liidu poliitika oleks jätkusuutlik. meil on vaja rohkem konkurentsivõimet, majanduskasvu, vähem halduskoormust ja kõike muud. see poolaasta peaks integreeruma meie üldisesse sotsiaalmajanduslikku poliitikasse, aga kahjuks ei räägita siin üldse ringmajandusest, ei räägita ka sellest, kuidas ressursse tõhusamalt ja paremini hallata räägitakse, ei räägita sellest, mida Euroopa Parlament ütles eh, juulis kaks tuhat viisteist, räägitakse ainult ühisturust, ühisturu haldamisest. pärast Volkswageni ja Dieselgate'i skandaali, pärast Volkswageni skandaali ja Dieselgate'i on siit sellised tähtsad teemad eh, puudu. kuidas seda mõista, kuidas mõista ka seda, et siit on puudu LuxLeaks ja erinevad eh, eelarvelised probleemid, kuidas me saame tagada selle tõhusa avaliku poliitika, kui sellised teemad siit puuduvad? ma tahaksin ma tahaksin pöörduda kolleegide poole ja öelda, et kahjuks ei ole meil kuidagi võimalik seda raportit heaks kiita, kuna ta ei ole neid teemasid, mida ma nimetasin, siia sisse pannud. aitäh, härra Schwab, üks minut äh, ja kolmkümmend sekundit. lugupeetud president ähm,. kallid kolleegid, tõesti on nii, et igal aastal selle arutelu äh, käigus me räägime eelarve arvudest ja sellest, et ei ole meil tasakaalus asjad ja kaebleme, aga kaotame äh, justkui selle silmes, et äh, kakskümmend kaheksa Euroopa Liidu liikmesriiki ja lisaks eurole liikmesriigid äh, peavad ka ise vastutama selle eest, et nad kasutavad ka ära Euroopa Liidu võimalusi, et viivad lõpuni siseturu, ühtse turu kasutavad, rakendavad seadusandlusi, et need eesmärgid ei kaoks silmist. väga kahju on sellest. kui kõik liikmesriigid tõesti pingutaksid selle nimel, et ühtne turg oleks Euroopa poolaasta keskmes, siis võiks ähm, tulemuseks olla see, et ähm, heaolu äh, lõhed jäävad väiksemaks ja majanduskasv taastub. ma olen iga kord öelnud, et Euroopa poolaasta puhul äh, piisavalt ei konsulteerita teistega ja ma arvan, seda võiks teha ja kordan seda ikka ja jälle. suur tänu, härra Schuster, üks minut, palun. austatud proua juhataja. Euroopa uue poolaasta puhul on palju valgust ja palju varje positiivne on see, et nõutakse majanduskasvu läbi uute investeeringute, see on väga oluline, sellepärast et tööpuuduse määrad on väljakannatamatult kõrged ja see on meie keskmine probleem. aga kahetsusväärne on see, et ei nõuta siin kahjuliku kasinuspoliitikast loobumist, väga paljudes liikmesriikides on võlakoorem järgnevalt väga kõrge ja tööhõivemäärad on väga madalad Äh, me, meil on vaja äh, uut maksupoliitikat, äh, kasvupoliitikat, tuleb avaliku sektori investeeringuid tõsta, lõpuks ometi on meil vaja Euroopa maksupoliitikat selleks, et võidelda maksudest kõrvalehoidmise vältimise vastu meil on vaja äh, sisenõudluse toetamist ja meil on vaja ka äh, palgapoliitikat äh, mis oleks ähm, ülejäägiriikides mõistlik esimene kursi muutus äh, on välja toodud poolaasta protsessis, nüüd on vaja siis selles suunas hakata liikuma, suur tänu. härra Teemesmäker, üks minut. suur tänu. ma saan kõigepealt äh, teile öelda, mis nende raportitega hästi on. minu jaoks on täiesti mõistetav, et äh, reegleid ja halduskoormust, eriti VKE-de jaoks, vähendada. kui me aga räägime sotsiaalmajanduslikust poolest, siis kahjuks oleme me märgist mööda lasknud. kui me tahame, et majanduskasv oleks olemas, siis me ei saa ju öelda, et avalik sektor peab rohkem kulutama, ikka vastupidi. siinkohal tahaksin ma osutada nendele liikmesriikidele, kelle eelarve ei ole tasakaalus ja kes ei suuda adekvaatselt tegeleda oma puudujäägiga me kõik teame, et meil tuleb kuidagi võidelda töötuse probleemiga ja selleks on vaja teha vajalikke investeeringuid, aitäh. aitäh ja proua Mattias, üks minut. suur tänu, lugupeetud president. lugupeetud härra Dombrovskis, ma soovin pöörduda vahetult teie poole need meetodid, mida Euroopa Liit on seni kasutanud, on toonud kaasa laiaulatuslikud kärpemeetmed ja paraku ka selle, et meil puudub adekvaatne sotsiaalmajanduslik poliitika. me oleme ignoreerinud riike, kes ei suuda reegleid täita. meie poliitika on olnud tihti kahepalgeline, me rakendame erinevaid standardeid, paljud liikmesriigid on järele proovinud, kui paljude rikkumistega kui paljud rikkumised neile andestatakse. me oleme täielikult lammutanud sotsiaalsüsteemid äh, teatud riikides, mõtleme Portugalile, Hispaaniale, Itaaliale, Prantsusmaale ja Austriale. Neil riikidel ei ole võimalik kasutada paindlikke, paindlikkust, kõik, äh, mida neile peale surutakse, on täiesti meelevaldne. kuid volinik ütleb ikkagi, et ta tahab jätkata seni tehtavat tööd sellepärast, et teatud liikmesriigid on nii-öelda heade riikide kirjas, kuigi nende tulemused on halvad. aitäh ja härra Salva, pidage ainult poolteist minutit. lugupeetud äh, parlamendiliikmed majanduspoliitika ja eelarvepoliitika koordineerimine on euroalal väga oluline. Need äh, poliitikad on Euroopa poolaasta seisukohast tähtsad me peame tegema endast oleneva, et tagada euroala ühtsus ja stabiilsus. me peame tegema endast oleneva ka selleks, et meil oleks heas korras avaliku sektori rahastus ja investeeringud. meil on vaja toetada majanduskasvu ja uute töökohtade loomist. kui me tahame konsolideerida majanduse taastumist erinevates riikides, siis on riikidel kindlasti vaja läbi viia vajalikud reformid me peame tegema rohkem ka selleks, et saavutada majandus- ja rahandusliit ning et saavutada poliitiline liit. lugupeetud kolleegid, reformid viivad majanduskasvuni, olenemata sellest, mida proua Marias ütles. Hispaania on igal juhul suurepärane näide majanduskasvust, mida on võimalik saavutada me oleme näinud, et Hispaanias on läbi viidud äh, nii, äh, on läbi viidud reformid ja seetõttu oleme me saavutanud majanduskasvu, mis on kolm korda suurem Euroopa Liidu keskmisest, samuti on meil väga palju uusi uusi töökohti. aitäh, proua Blinkevitši, poolteist minutit. suur tänu. kasvavate majanduste ja äh, töö, uute töökohtade positiivne mõju on midagi sellist, mida inimesed peaksid tundma. me räägime majanduskasvust, sellest, et majanduskasv on olemas ja et töötus väheneb aga kolleegid, ma tahaksin teie tähelepanu juhtida väga suurele probleemile, mis meil Euroopa Liidus praegu valitseb. selleks on laste vaesus. kakskümmend seitse protsenti Euroopa Liidu lastest on vaesed seetõttu panen ma südamele nii komisjonile kui liikmesriikidele, et me looksime laste tagatisfondi, see tähendaks seda, et laste jaoks on nähtud ette eraldi rahastus ning kõikidel lastel Euroopa Liidus oleks võimalik saada tasuta haridust, tasuta arstiabi ja ka sobivat ning tervislikku toitu peale selle tuleb tähelepanu pöörata naiste vaesusele. ma kutsun komisjoni ja liikmesriike üles välja töötama konkreetseid soovitusi selleks, et kaotada naiste ja meeste palgalõhe ning pensionite erinevus, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna proua Ruohonen Lerner üheks minutiks. suur tänu, lugupeetud president kui minna Euroopas ida või lääne poole või küsida põhja või äh, lõunapoolsete inimeste käest, äh, saad alati sama vastuse. kõik tahavad ainult seda, et meil oleks Euroopa Parlamendis tahavad ka kõik seda, siin mingeid erimeelsusi ei ole. aga kas majanduskasvu võti on ikkagi Brüsselis või on ta liikmesriikides, siin lähevad arvamused lahku. me teame, et Euroopa Liit on toibumas ajaloo kõige hullemast majanduskriisist ja kui me tahame tagasi naasta majanduskasvu teele, siis jah, me oleme sellele teele juba jõudnud, aga mõnel liikmesriigil on see taastumine läinud paremini ja teisel halvemini. ma kuulasin proua Rodriguez'e selgitusi majanduskasvust ja ta rääkis sellest, kuidas Euroopa majanduskasvu tugevdada. meil on vaja rohkem avaliku sektori investeeringuid, meil on vaja suurendada liikmesriikide äh, siseriiklikku nõudlust. see on väga oluline, kui me tahame, et majandus uuesti hoo sisse saaks kuid neid asju ei saa tegelikult otsustada Brüsselis. kõige paremini toetatakse majanduskasvu ikkagi siis, kui õiged adekvaatsed otsused võetakse vastu liikmesriikide parlamentides. suur tänu. suur tänu ja härra Melo, üks minut. lugupeetud president, suur tänu me nõustume, et kärpemeetmetel on negatiivne külg aga kõik need, kes nõuavad, et me oleksime solidaarsed ja täidaksime reegleid, ei arva, et äh, kärpemeetmed oleksid vältimatud. Portugalis äh, räägiti sellest äh, sotsiaaldemokraatide juhtimisel aastal kaks tuhat üheksa. see oli ka väga õige, sest kuni aastani kaks tuhat üheksa Portugalis lihtsalt laristati raha, mis tõi kaasa väga suure üle, väga suure eelarve puudujäägi, väga suure töötuse, võlakoormuse kasvu ja lõpuks jõudis asi troika lauale. nüüd needsamad sotsiaaldemokraadid, kes olid toona võimul, siis kaotasid valimised, aga ütlesid, et tegelikult nad võitsid, nõuavad uut poliitikat ja ütlevad, et see uus poliitika toob kaasa majanduskasvu, mis ületab Euroopa Liidu keskmise, eks me siis näe, kuidas neil läheb. Teile on esitatud kaks sinise kaardi küsimust, kas te võtate need vastu, need tõusid juba siis, kui te rääkima hakkasite? proua Ribeiro esimeseks. suur tänu, lugupeetud härra Melo. selles debatis kuulasite te, kuidas proua Rodriguez pidas maha Euroopa-meelse kõne. ta rääkis euroalast ja meie kommunistlikud kolleegid on ka sõna võtnud ja väljendanud oma euroskeptilist suhtumist. Te näete ilmselt, et need arvamused ei kattu. kas te nõustute minuga, härra Melo? kui ma ütlen, et see koalitsioon, mis meil siin on, on minu jaoks täiesti üllatav, et Portugalis aetakse ühte juttu, siin aga teist. aitäh, ma nõustun sellega täielikult kommunistlikest kolleegidest äh, nii palju, et tahtsin neile esitada sinise kaardi küsimuse, kahjuks nad ei võtnud seda vastu ja lahkusid siit saalist. Portugali kohta ütlen seda, et ähm, valimised kaotanud partei Portugalis ei ole mitte midagi õppinud oma minevikus tehtud vigadest ja jääb ikkagi selle juurde, et meil oleks vaja mingisugust eelarvelist imet. Nad ilmselt äh, arvavad, et kui piisavalt uskuda, siis küll tulevad ka tulemused, usk ongi nagu eraldi teadusharu kahju küll, aga ma ei usu, et nad tegelikult äh, mingisuguse tulemuse saavutavad, nii et aitäh, et küsisite. Teil on ka teine sinise kaardi küsimus, kas võtate ka selle vastu? palun. suur tänu, härra Melo, te olete fantastiline. fantastiline on ka see, kuidas kolleegid püüavad Euroopa Parlamendis teha mingi Portugali poliitika arutamise areeni mina aga tahaksin teie käest küsida seda, kas on võimalik olla eelarveliselt vastutav, eelarve eest vastutada ja samal ajal ka täita need eesmärgid, milleks on majanduskasv, uued töökohad ja ebavõrdsuse kaotamine? valitsusel ei õnnestunud seda ju teha siis, kui teie partei eh, mõne aasta võimul oli. see valitsus, mis Portugalis nüüd võimul on, võib-olla saavutab need eesmärgid, mina näiteks usun, et saavutab. Eh, eks me näe kuulasin teie sõnavõttu ja tahaksin öelda, et alguses te rääkisite solidaarsusest oma esimeses sõnavõtus. ütlesite, et solidaarsust on vaja ja aidata tuleb neid euroala riike, kes on raskustes. struktuursetest reformidest te ei rääkinud. Te ei rääkinud sellest, et need inimesed, kes on riiki halvasti valitsenud, mõistavad nüüd hukka tulevikku ja ütlevad, et meid ootab ainult suur õnnetus. mina ütleksin, et meie et meil on vastutusrikas ülesanne, aga seda saab täita ainult siis, kui me püüame tegutseda, mitte asju veel hullemaks ajada. solidaarsus on suurepärane idee. tegutsemine on oluline, solidaarsus on ka oluline ja Portugal ei ole seda piisavalt näinud. jah, siin on veel sõnasoove, aga me piirdume kahe sinise kaardiga ja läheme edasi kolleeg Saandiga, kellel on poolteist minutit majandushalduse tõeline puudujääk on see, et meil ei ole piisavalt investeeringuid ja seetõttu ei ole ka piisavat majanduskasvu. töötajate sotsiaalsed tingimused on tihti samuti halvad, noored on töötud, perekondadel on probleeme, pensionid on liiga väikesed. kõik need inimesed ütlevad, et Euroopa on neid alt vedanud ja et seda sotsiaalset komponenti, mis meil alguses oli, enam ei ole. tegelikult ei ole need väited sugugi populistlikud, neil inimestel on ju õigus probleem aga ei ole mitte selles, et me nendega ei nõustuks, vaid selles, et eh, mis siis edasi saab. eakamad inimesed ei taha karta oma pensionite pärast. meil ei ole vaja mitte mingeid kompleksseid lahendusi, vaid ennekõike poliitilist tahet eh, selleks, et liikuda kuidagi edasi täita näiteks eh, stabiilsuse ja kasvupakti. meil on vaja välja selgitada, mismoodi kaotada selle probleemi juur ehk siis avaliku ja erasektori investeeringute vähesus avalike, avaliku sektori investeeringuid on liiga vähe ja see tõmbaks kaasa erasektori investeeringud. Junckeri plaan üksinda seda küsimust ei lahenda. avaliku sektori äh, investeeringud aga oleksid tõhusamad liikmesriigis, sest siis äh, on äh, nendega kaasas käiv halduskoormus väiksem ja ajalised, aega kulub vähem kas äh, meil oleks vaja investeeringuid ja kas meil on vaja seda uut plaani ja, aga kas me peaksime olema väga mures, mina arvan, et mitte, kui liikmesriigid äh, lihtsalt äh, püüaksid sisse viia suuremaid avaliku sektori investeeringuid, siis see juba aitaks meid, aitäh. aitäh, härra Messerschmidt. aitäh. me kuulasime hiljuti, kuidas härra Cameron äh, nõukoguga läbirääkimisi pidas ja samuti oleme me kuulanud seda, mida on räägitud euroala kohta ja nüüd me siis kuulame, kuulasime ära need kolm raportit, mis on praeguse debati keskmes. mulle aga tundub, et need arutelud ei vasta tegelikult reaalsusele. euroala peab ju euroala peab ju igal juhul alluma Brüsseli juhtimisele, sest tegemist on äh, ühisraha alaga ma leian, et juhtimisküsimus on siin keskse tähtsusega ja et Euroopa majandus on seotud ka maailma majandusega. me peaksime võib-olla vaatama kaugemale sellest, mis toimub euroalas. juba viisteist aastat räägitakse Euroopa majandusest ennekõike seoses euro ja seoses euroalaga, aga see ei ole sugugi kõik. härra Saani, te olete vaba mikrofoni all kirjas, kas saate ikka esitada sinise kaardi, sest te peate valima kahe vahel, mõlemat ei saa. olete härra Messerschmidt nõus? siis härra Saani, palun. suur tänu, proua juhataja, austatud kolleeg Messerschmidt. mina arvan, et majanduskasv ei saa olla ju ometigi nii palju väärt, ükskõik kui suur ta on, et sellepärast sotsiaalõigused seatakse ohtu. minu küsimus teile, kas teie meelest äh, on see Suurbritanniale ikka nii palju asja väärt, et need sotsiaalsed õigused kõik, ähm, et nendest loobuda? härra Messerschmidt Suurbritannia ohverdab sotsiaalsed õigused, ütlete te, vastupidi, minu meelest tänu sellele lepingule, mille Suurbritannia nüüd äh, sõlmis, aitab ühenduse päästa. meie riigil on väga sarnased huvid nendega, kui me ei äh, lähene mõistlikult äh, juurdepääsule sotsiaalsetele õigustele, siis tööhõivesektor on see, mis kannatab mina arvan, et ähm, see, mis õnnestus härra Cameronil läbi suruda, tegelikult äh, toob äh, palju kaasa head Euroopa Liidule. minu enda koduriigis ka on nende asjade üle rahvas väga kriitiline ja on aeg, et me mõtleksime sellele, et äh, tuleb tagada vaba liikumine selleks, et luua ühtsed hüved, aga see satub ohku, kui me asju ei muuda. suur tänu, proua Koomi, üks minut. suur tänu, proua juhataja ka mina tahaksin omalt poolt tänada mm, härra Dombrovskist antud abi eest. ma ei tahaks rääkida süsteemidest, aga minu meelest on käes aeg selleks, et nõukogu vaataks üle toodete järelevalvesüsteemid ja võtaks kanda ka äh, oma vastutuse selleski valdkonnas. sama ka ohutusküsimuste puhul, meil on vaja ohutut turgu. meil on vaja sellist turgu, kus tarbijad on teadlikud sellest, mida nad seljas kannavad ja mida nad söövad. see vastutus on äh, kõigil kanda ja mul on väga kahju, et see ettepanek äh, on jällegi läbi kukkunud. mina toetan päritolumärgistusi Made in Europe, äh, aga ka samamoodi Made in Italy. Euroopas tuleb teha läbi kursimuutus, muidu äh, oleme ohus. härra Tanti, üks minut, palun. suur tänu, proua juhataja. austatud härra volinik, kallid kolleegid. ühtne turg äh, on kõhklemata Euroopa Liidu integratsiooni üks kõige paremaid saavutusi ja selle väärtus on selgelt tulnud välja ka Brexiti arutelus viimastel päevadel. Londonis muuseas kasutatakse seda ühe argumendina, miks Euroopa Liidust ei peaks lahkuma. ja tänane ühtne turg ei ole veel lõpuni ehitatud, potentsiaali on palju ja kui me seda ei kasuta, läheb see meile kalliks maksma, aga probleeme on teisigi. rahvuslik lühinägelikkus takistab Schengeni alal vaba liikumist ja see võib oluliselt pidurdada edasist arengut ühtsel turul ja seab ohtu ka selle, mis on tänaseks juba saavutatud. me peame ühtsele turule lähenema kui majanduskasvu ja innovatsiooni mootorile uues konkurentsivõimelises Euroopas. suur tänu, üks minut äh, on nüüd kõneaega härra Krasnodebskil. suur tänu, proua juhataja. ma olen äh, täiesti nõus äh, sellega et äh, majandusjuhtimise kontekstis äh, peame me looma ka sotsiaalse samba, aga kui palju on võimalik üldse sotsiaalpoliitikate koordineerimine? Euroopa Liit peaks olema suunaandjaks, äh, mitte ei peaks tema üle võtma liikmesriikide pädevusi. liikmesriigid vastutavad sotsiaalpoliitika eest ja seega ma ei saa olla nõus selle seisukohaga, et Euroopa sotsiaalpoliitika peaks kahekümne, kahekümne protsendi ulatuses, et kakskümmend protsenti Euroopa vahenditest peaks minema sotsiaalkavade täitmiseks. ja ma ei arva ka, et Euroopa Liit peaks hakkama järelevalvet korraldama äh, Äh, töösuhete üle liikmesriikides. sellega mindaks liiga kaugele, liikmesriigid teavad ise, kuidas oma riigi sotsiaalseid probleeme lahendada ja valitsused peavad otsustama, mis nad teha tahavad. suur tänu, härra Schulz, üks minut kõneaega. suur tänu, proua juhataja, kallid kolleegid Euroopa poolaasta äh, kujundati välja pärast majanduskriisi ja reaktsiooni sellega. makromajanduslikud äh, tasakaalustamatused peaksid õigeaegselt välja tulema ja edasised probleemid seega vält-, välditavad olema. minu jaoks on kaks olulist küsimust. poolaasta peaks olema paremini korraldatud, väga palju on soovituste puhul äh, sellist pinnapealsust ja paljud liikmesriigid ei ole sellest kinni pidanud. ja teiseks, me räägime praegu väga palju sellest, kuidas Euroopa peaks olema sotsiaalsemat nägu, sotsiaalsed indikaatorid äh, rahvamajanduse hindamiseks on äh, imerohi, millest ikka ja jälle räägitakse. praegu on toodud siis kolm indikaatorit sisse, noorsoo, tööhõive, tööhõivemäärad ja nii edasi, minu meelest äh, Euroopa poolaastasse nad sobivad hästi, aga samas ka kõik teised makromajanduslikud indikaatorid äh, peaksid olema samas äh, kaalus seal sees nagu ennegi. me peame tagama selle, et erinevatest indika-, et erinevatest indikaatoritest ka lähtutakse. suur tänu, proua Grapini, üks minut suur tänu, proua juhataja, kõigepealt äh, ma tahaksin ähm, tänada meie raportööre, variraportööre ja kõiki teisi kolleege, kes on esitanud muudatusettepanekuid. Need äh, raportid ei ole küll ideaalsed, kuid äh, siin on väga palju positiivset mis ähm, võib viia parema majanduse juhtimiseni ühtsel turul ja täita, aidata täita meie eesmärgid meie majandusjuhtimise struktuurid peavad olema korralikud ja me tõesti ju tahtsime Euroopa Liitu, mis tooks konkreetseid tulemusi ja lahendusi näiteks tööhõivepoliitika puhul, elustandardi tõstmisel. meil on vaja piiriülest arengut, rõhku tuleb äh, panna töökohtade loomisele Euroopa vaesemates piirkondades ja konkurentsivõime tuleb taastada lisaks sellele on ju meil ka siseriiklikud konkurentsiametid mis peavad koostööd tegema, meil on vaja ühtset konkurentsipoliitikat. indikaatorid, indikaatorid, millest on räägitud, on olulised, kuid ma rõhuksin suuremale läbipaistvusele, ütleksin, et meil on vaja õiglasemat konkurentsi ja VKE-sid tuleb ka toestada, selles raportis on sellele vähe tähelepanu pööratud. suur tänu, järgmisena kolleeg Ujadovski, üks minut kõneaega. suur tänu, proua juhataja, austatud kolleegid ma olen suur selle vahendi äh, paindliku kasutamise austaja. ma ei taha kellegi pädevust kärpida, härra Krasnodebski juba sellele viitas, aga mina pööraksin ka teie tähelepanu millelegi, mis ei ole meie arutelu keskmes võib-olla, kuid on sellegipoolest Euroopa solidaarsuse kontekstis väga oluline ja eelarve tasakaalu konteksti jaoks samuti ja meie jõupingutusi toetab see ka, millest ma räägin, nimelt äh, sellest, et äh, ainult viis Euroopa Liidu, äh, Poola, Eesti, Ühendkuningriik, Kreeka on äh, kaitsekulutustele kaks protsenti kulutanud oma eelarvest, teised seda ei tee. aga Euroopa Komisjon peaks sellele rõhuma oluliselt, olulise suure osa võtab see nende liikmesriikide eelarvest, arvestage sellega. härra proua Lopefontani ja suur tänu, proua juhataja. ma olen nõus seatud eesmärkidega ja konkreetsete soovitustega euroala riikide jaoks. lubage mulle välja tuua see, kui oluline on inimestesse investeerimine Euroopa kodanikud äh, on läbi elanud väga rasked äh, päevad, nad tahavad, et majandus hakkaks paranema, nad tahavad, et see paraneks äh, kõikides liikmesriikides läbi ühiskonnakihtide, meil on vaja korralikke töökohti, me peame keskenduma noorte tööhõivele, meil on probleem noorte tööhõivega ja pikaajaliste töötutega, sotsiaalne tõrjutus, vaesus, meil on vaja tagada inimestele juurdepääs tööturule, eriti vanematele, eakamatele töötajatele meil on vaja muuta haridussüsteeme, meil on vaja koolitus ja praktika süsteemi, mis vastab tööturu vajadustele. meil on vaja haridussektori ja töömaailma vahel suuremat koostööd. ning lisaks sellele peame me vaatluse alla võtma ka selle, et Euroopa Liidus on täna kaks miljonit täitmata töökohta, kuidas need täita? on väga palju ettevõtteid, kes otsivad inimesi ja ei leia neid suur tänu, üheks minutiks saab sõna kolleeg Tomašitš. suur tänu, proua juhataja, ühtne turg ei ole mitte ainult Euroopa Liidu alustala, vaid ka ainus mõõdetav kasuallikas Euroopa Liidu jaoks, aga ähm, alahinnatakse seda väärtust paljude poliitikute poolt, paremtsentristide ja vasaktsentristide poolt seda turgu ei tohiks isoleerida majandus- ja sotsiaalpoliitikast sugugi liikmesriikides. me räägime tihti maksuparadiisidest ja sellest, et nende mõjud on negatiivsed. aga teisalt mulle tundub, et me ei räägi piisavalt äh, halvast poliitikast, mis äh, tekitavad sellise hägusa ala. see tekib äh, siis, kui äh, luuakse liiga palju reegleid äh, ettevõtjate jaoks, äh, see kärbib nende kasvuvõimalusi ja see vaesustabki meie ühiskondi. ühtne turg äh, on mõttetu kui see on ülereguleeritud ja kui selles osalemine on Euroopa jaoks koormav. suur tänu. pooleteiseks minutiks saab sõna härra Rossati. austatud proua juhataja, daamid ja härrad. tänane arutelu majanduspoliitikate koordineerimise kohta Euroopa Liidus on väga tähtis. tähtis sellepärast, et mul on jäänud mulje, et me ei ole kõik päris rahul viimase kümnendi jooksul saavutatuga. aastast kaks tuhat neli kuni kaks tuhat neliteist tõusis skp ainult kuskil pool protsenti, euroalal viis protsenti. see ei ole piisav pettumus rahva seas on nii suur, et Brüsseli peale näidatakse näpuga. et Brüssel on süüdi. aga tegelikult on selgelt süüdi liikmesriigid peamiselt. Nemad ju vastutavad majandusnäitajate eest ja seega ma kutsuksin üles komisjoni, tehke suuremaid jõupingutusi ja avaldage rohkem survet liikmesriikidele niimoodi, et potentsiaalsed kasvuallikad oleks ka äh, ära kasutatud ja et seda tehakse kiiremini. räägitakse investeeringutest, aga asi ei puuduta mitte ainult investeeringuid, vaid ka tööhõive ja tehnoloogiline progress on olulised küsimused riigipõhise soovituste kohta. komisjon peaks rohkem keskenduma tööturule, töökohtadele ja rohkem keskenduma tehnoloogia arengule, sest muidu äh, ei äh, ole me piisavalt konkurentsivõimelised. suur tänu ja nüüd vaba mikrofon, äh, sõnasoovijaid on väga palju. ja üritame mõistlikul arvul kolleegidele sõna anda, kõigepealt kolleeg Maletitš, teil on üks minut kõneaega. suur tänu, proua juhataja ma tahaksin äh, tänu avaldada komisjoni asepresidendile ja nõukogu esindajatele Euroopa poolaasta eeldab suurt koordineeritust, koordineeritust äh, kohalike, regionaalsete ja riiklike eesmärkide ja vajaduste vahel ja Euroopa vajaduste vahel. ühtekuuluvuspoliitikat ja liikmesriikide põhiseid soovitusi tuleks koordineerida. tuleks koordineerida ka, ka erinevate finantseerimisallikad, tagada sünergia Euroopa poliitikat tuleb ka panna käima ühte jalga, keskkonnapoliitika, energeetikapoliitika, maaelupoliitika, innovatsioonipoliitika, teadus- ja arendustegevus, ühtekuuluvus ja loomulikult tuleb neid poliitikaid ka rakendada hea koordineeritus on äh, suureks probleemiks, arvestades, kui palju on liikmesriike ja kui palju on erinevaid institutsioone, kes vastutavad erinevate poliitikate eest. aga kui palju on neid organisatsioone ka liikmesriikide sees? ja sellepärast ongi vaja seda rõhutada, sest ilma koordineerituseta ei saavuta me kindlasti ka rakendust. proua Foogt. kolleegi pole kohal proua Ford, teda ei ole saalis, kolleeg Maria Jas. suur tänu, proua juhataja. taas kord räägib komisjon sama juttu pakub välja oma vanad lahendused rohkem kasinust rohkem niinimetatud stabiilsuspakti, rohkem vaesust ja rohkem ebavõrdsust äh, ja rohkem tööpuudust, see on tulemuseks, vaadake Kreekat. Euroopa poolaasta toob kaasa suurema bürokraatiakoorma ja toob pankade võimu äh, Euroopa rahva vastu. Äh, nemad võimutsevad Euroopa õiguste vastu, Euroopa Parlament ja rahvusparlamendid satuvad ka nende alusteks äh, Kreeka üritab jätkuvalt äh, vastupanu avaldada Troikale, aga see on väga raske. Kreeka rahva taskud äh, selle järele küüditab, äh, selle järele, meie raha järele üritab saada Euroopa ja teised, Kreeka on raskustes, härra Dombrovskis, ja nad tahavad sellest troikast lahti saada. suur tänu, kolleeg Jakovtšitš. suur tänu, proua juhataja kasin majanduskasv on paljudes liikmesriikides tõsine probleem. kas me oleme valmis äh, sellele väljakutsele otsa vaatama, eriti nendele probleemidele, mis on meil veel ees? nimelt, äh, paljud inimesed äh, prognoosivad, et iga uue aastaga tuleb mõni uus kriis. Euroopa tahab Euroopa poolaastaga koondada üsna mitu erinevat poliitikat. see ei ole sugugi lihtne ülesanne eriti eh, kui me tahame kokku panna omavahel haridussüsteemi, keskkonnasüsteemi, sotsiaalsüsteemi ja ühtlustada seda majanduskasvuga. ja sellepärast eh, ma olen eh, väga paljude asjadega selles raportis küll nõus, kuid ma poolduks, pöörduksin proua Rodriguez'i poole, et võtke ALDE muudatusettepanekud vastu, et me saaksime ka selle poolt hääletada. härra Silikiotis järgmisena suur tänu, proua juhataja. Euroopa poolaasta kujutab endast pankade võimu indust-, institutsionaliseerimist Euroopas. see paneb selged piirangud majanduskasvule ja töökohtade loomisele majanduskasv ja ajalooliselt kõrge tööpuudus on täna paljude riikide eh, tõ-, eh, tegelikkus, eriti memorandumi alla minevates riikides, aga see ei peaks nii olema. Euroopa poolaasta raport eh, keskendub sellele, mida nimetatakse koordineerimise eelistele, aga millisest koordineeritusest me räägime? ainus seatud eesmärk sellel poolaastal on äh, läbi suruda suurte argmaste ettevõtete kavad ja seda äh, töövõtjate seljas sõites. meie oleme sellele poolaasta asjale vastu, hääletame maha ka selle raporti ja oleme vastu ka memorandumile, oleme vastu ka kasinuspoliitikatele. suur tänu, kolleeg äh, Roppe, teil on üks minut kõneaega, palun. härra Roppe suur tänu, proua juhataja, kallid kolleegid. proua Rodriguez. ma tahaksin paari sõnaga teie raporteid kommenteerida. minu meelest siin on mõned vead sees. ei ole õige, et komisjon riike karistab minu meelest ei ole omavahelt otseselt eh, seotud majanduse juhtimine ja ühtekuuluvuspoliitika. mõlemad asjad on küll olulised, eh, aga me ei peaks mehaaniliselt lahendama neid probleeme, me ei peaks allutama ühte teisele või ohverdama üht teisele. väga kahju on minul sellest, et raportöör ei saanud seda panna sisse mm, oma raportisse selline lähenemine on ohuks nii ühtekuuluvuspoliitikale kui ka majanduskasvule. suur tänu. suur tänu, proua juhataja, ütleb äh, härra Sünadinos. komisjon ütleb, et äh, majanduspagulaste ja muidu pagulaste sissetulek Euroopasse eh, on kasuks pikemas perspektiivis Euroopale. et eh, sellega suurendatakse meie tööjõudu, no see on täielik vale. Eh, Kreekas inimesed otsivad tööd ja ootavad neid töökohti, mida Euroopa on lubanud Kreeka peab lahkuma Schengeni alast, me oleme juba memorandumi alla pandud ja me peame panema piiri eh, nende pagulaste sissevoolule, kellest paljud on kurjategijad või islami äärmuslased ja niimoodi jõuavad Euroopasse. eks jõuavad nad varsti ka teie riikidesse, noh, kas siis lõpuks hakkate nendele kätte ette panema? kas te võtate midagi ette, kas teil on mõtteid selle kohta, kuidas eh, teha lõpp sellele, et tuhanded sisserändanud, rännanud tulevad Euroopasse kes eh, himutsevad selle järele, et läbi vägivalla rakendada islami seaduseid siin. proua Jaslovetška. aitäh. liikmesriigid, liikmesriikides on tööpuudus noorte hulgas endiselt väga kõrge ning andmetele tuginedes võime näha, et, et noorsootagatis ei toimi seepeale, seetõttu peame mõtlema uutele noorte tööhõive edendamise võimalustele, näiteks läbi ettevõtluse, siis ei oleks meil mingeid tagatisi vaja. me kardame ka, et need inimesed, kes töötavad ja on sellele vaatamata vaesed, on väga kõrge. ka ebastabiilsed töökohad on tõsiseks probleemiks. me peaksime pakkuma paindlikkust aga igal töövõtjal peaks olema ka sotsiaalkindlustus. seda kõike äh, arvesse võttes on väga hea, et meil on äh, iga-aastane majanduskasvu analüüs, mis tugineb kolmele näitajale. aga palun arvestage sellega, et makromajanduslikud näitajad äh, võivad olla küll head, aga inimeste elutingus, tingimused ikkagi vähenevad. proua Gonzales Penjas, palun. jah, kui ta loomulikult sõna soovib üleüldse. aitäh. aitäh Euroopa poolaasta prioriteedid puudutavad selliseid asju nagu sotsiaalõigused, tööõigused, aga see tekst tegelikult ähm, on äh, säästupoliitika uus ümbersõnastus, mis Euroopale on juba niigi palju kahju teinud. jällegi avaliku sektori investeeringute kontrollimine, äh, see raamistik on selline, mis ei paranda Euroopa olukorda on äärmiselt oluline, et Euroopa Keskpank äh, vaataks uuesti läbi stabiilsuspakti ja oleks vaja uusi stabiil-, äh, paindlikke vahendeid investeeringute jaoks. me peame aitama lõunapoolsetel riikidel äh, leida investeeringuid, kakskümmend protsenti on tööpuudus Hispaanias, paljud töötajad on vaesuses, sotsiaalses tõrjutuses. meil on vaja plaani, mis need arvud ära, vastupidiseks muudaks. komisjon arvab, et sõnade muutmisega lahendame ka probleemid, aga niimoodi asi ei ole. ja meie toetame alati kodanikke. sellega oleme lõpetanud vaba mikrofoni vooru ja nüüd oleme jõudnud teieni, härra Dombrovskis, te saate sõna Euroopa Komisjoni nimel. lugupeetud president, lugupeetud minister, lugupeetud parlamendisaadikud kõigepealt tahaksin teid tänada selle väga stimuleeriva ning viljaka arutelu eest. Euroopa Parlament mängib väga olulist rolli Euroopa majanduspoliitika edendamisel ning mina äh, kuulasin väga tähelepanelikult täna Euroopa Parlamendi saadikute sõnavõtte. Euroopa majandus on langusest välja tulnud, aga on endiselt ähm, toimumas väga tagasihoidlikult. kahjuks on meil täna muretsemiseks äh, rohkem põhjusi kui paar kuud tagasi, äh, väline keskkond on halvenenud ning me oleme näinud, et finantsturud on muutunud volatiilsemaks. Äh, selleks, et majanduskasvu toetada, peame hoolitsema selle eest, et sellega kaasnevad meetmed ja poliitikad, mis aitavad majanduskasvu vallandada täna väljendati siin erinevaid arvamusi ja seisukohti, aga mul on väga hea meel, et paljud teist äh, suurel määral toetavad meie integreeritud strateegiat, investeeringud, struktureeritud, struktuurireformid ja vastutustundlik maksupoliitika me tahame sotsiaalseid ja majanduslikke norme Euroopas lähendada ja lähendada kõrgemate standardite suunas. komisjon tervitab parlamendipoolset panust Euroopa poolaastasse. parlament koostab regulaarselt äh, raporteid, nagu näiteks need, mida me täna arutame samuti tervitame tugevdatud koostööd Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel Äh, nagu näiteks äh, Euroopa Parlamentaarne nädal, mis toimus möödunud nädalal ja kus ka mina osa, osalesin, ma arvan, et meil on sama eesmärk, edendada majanduskasvu ja töökohtade loomist Euroopas ja jään ootama jätkuvat head koostööd Euroopa Parlamendiga. aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna proua Hennis Plašard nõukogu nimel aitäh, lugupeetud president, lugupeetud komisjoni asepresident, lugupeetud parlamendisaadikud. tahaksin kõigepealt öelda, et siseturg on Euroopa Liidu üks peamisi hüvesid, mille läbi Euroopa Liit saab ähm, äh, luua oma kodanikele majanduskasvu, töökohti, jõukust ning äh, seetõttu on siseturu edasine süvendamine meie eesistumise peamine prioriteet tahaksin rõhutada, kuivõrd olulised on nii uued ettepanekud nendes valdkondades, kus siseturg pole veel lõplikult välja kujundatud, kui ka olemasolevate õigusaktide ellurakendamine. paljud teist rõhutasid, kuivõrd oluline on tugevdada Euroopa poolaasta sotsiaalset mõõdet ja ma olen sellega nõus, aga nagu te teate, liikmesriikidel on erinevad arvamused Euroopa poolaasta tööhõive Äh, aspektide süvendamisel. paljud äh, saatlikud ütlesid, et sotsiaalsed äh, meetmed on liikmesriikide pädevuses. Nad ei soovi loobuda oma riiklikust suveräänsusest läbi Euroopa poolaasta protsessi aga kõik liikmesriigid on rõhutanud, et äh, uus Euroopa poolaasta peab hoolitsema selle eest, et vajalikud strukturaalsed reformid viidakse läbi selleks, et sotsiaalsete ja tööhõive vallas esinevate probleemidega toime tulla ja seejuures tuleb äh, äh, silmas pidada neid eesmärke, mis Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias on seatud, nimelt võitlus vaesusega ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamine. paljud teist rõhutasid ka, kuivõrd oluline on Äh, riigipõhiste soovituste ellurakendamine ning ma olen sellega täiesti nõus. Äh, riigipõhised soovitused on äh, äärmiselt olulised liikmesriikide struktuurireformide seisukohalt. mõnikord need on rasked ja va-, ja valulikud, tööturu ja pensionisüsteemide reform näiteks on raske, aga see on parim viis majanduskasvu ja töökohtade tekkeks ja seetõttu ma leian, et nende ellurakendamine on hädavajalik täna mainiti väga paljusid olulisi asju, millele me peame tulevikus tähelepanu pöörama. komisjon võtab varsti vastu liikmesriikide kohta käivad raportid ja vaatab, kuidas reformidega on edasi jõutud ning see peaks viima siis ka riikidepõhiste soovituste vastuvõtmiseni suvel tegemist on Euroopa poolaasta väga olulise faasiga, kus saame teha inventuuri, mis on saavutatud igas liikmesriigis Äh, millised on peamised probleemid, mis ees seisavad. Äh, paljudes kohtades on vaja reformida sotsiaalkindlustussüsteemi, tagada näiteks äh, eluasemeturu toimimine, aga mõned probleemid on ka uued, need on seotud näiteks pagulaste vooluga, niisiis kõigile nendele probleemidele tuleb eelseisvatel aastatel tähelepanu pöörata ning meil on vaja teha pidevat koostööd, et nende väljakutsedega toime tulla, aitäh! suur aitäh ja nüüd oleme jõudnud raportöörideni. Äh, kõigepealt proua Rodriguez. Äh, aitäh, president. mul on väga hea meel äh, nüüd selle arutelu lõpus sõnu, sõna võtta. minu arvates oli see arutelu väga kasulik ja väga huvitavad olid ka eesistujamaa ja Euroopa Komisjoni sõnavõtud ma arvan, et nende kolme hea raportiga äh, on sündimas uus kompromiss, mis toetab tugevamat majanduse toibumist. Euroopa kaks tuhat kahekümne strateegia ellurakestamist õige kombinatsiooniga investeeringutest ja reformidest ning samuti äh, pöörab tähelepanu tasakaalunihetele ja sotsiaalsele ebavõrdsusele Te võite olla kindel, et Euroopa Parlament jätkab koostöö tegemist komisjoni ja eesistujamaaga selleks, et Euroopa poolaasta järgmistel etappidel tulemusi saavutada. aga äh, nüüd arutelu lõpus tahaksin öelda, et tuginedes meie positiivsetele kogemustele viimastel kuudel, võime alustada läbirääkimised institutsionaalse kokkuleppe üle selleks, et parandada Euroopa poolaastat ning äh, praktiliselt äh, me võiksimegi mõned asjad juba paremaks teha, sellepärast et äh, meil on olnud väga head arutelud Euroopa Komisjoniga, enne kui võtsime äh, vastu iga-aastase majanduskasvu analüüsi ja ka pärast seda. teiseks oluliseks sammuks edasi on see, et euroala arutelud täiskogul, see oli võimaluseks suhelda eurorühma presidendiga ja nagu te näete, nüüd meie siin parlamendis suudame äh, koostada kolm raportit äh, üsna varakult, äh, arvestades ettevalmistusega kevadiseks ülemkoguks ja niimoodi saame parandada ka parlamendi ja nõukogu vahelist suhtlust. nii et, et ma arvan, et me peame tuginema nendele edusammudele ning kaaluma, et see institutsioonide vaheline kokkulepe äh, näeks ette Euroopa poolaasta, millel on suurem demokraatlik legitiimsus, mis on asjakohasem ja mõjutab rohkem olukorda siis äh, kohapeal meie kodanike elu. suur aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna proua Ribeiro. aitäh, president ma tahaksin tänada neid kolleege, kes sõna võtsin, samuti tahaksin tänada komisjoni ja nõukogu esindajaid äh, selle väga põhjaliku arutelu eest, mis meil oli. Äh, seda arutelu läbib ühine joon, nimelt me peame keskenduma investeeringutele. küsimus on aga selles, millistele investeeringutele ja millistel tingimustel äh, neid investeeringuid teha tuleb. me kõik vastutame Euroopa Liidus toimuva eest aga siiamaani on selle teemaga tegelenud ainult liikmesriigid liikmesriigid peavad äh, avaliku sektori poliitikasse tooma stabiilsuse, meil on vaja võita invest-, investorite usaldus. kui me räägime usaldusest, siis siin räägiti palju Portugalist, äh, kolleegid sotsiaaldemokraatide ridadest äh, rääkisid Portugalist, usaldushääletusest, mis toimus ja mille valitsus võitis öelgem, et ei saa olla ebakindlus. proua Rodriguez rääkis, et meil on olemas tingimused, et majanduskasv saaks tekkida. ja me ei saa lihtsalt niimoodi puusetada ja Äh, ainult minevikku vaadata, me peame olema kindlad, me peame ellu rakendama vastutustundlikku poliitikat, poliitikat, mis on põhjalikult läbi võetud, mõeldud. viimastel aastatel nii Portugalis kui ka Euroopa Liidus on majanduse toibumine alanud jah, see on hetkel veel algusjärgus, aga tulevikus asjad muutuvad me peame vaatama paljudele valdkondadele e, uuesti, see on e, meie ülesanne, me peame seda tegema. me ei pea asju muutma muutuste pärast, me peame jätkuvalt tegema koostööd komisjoniga e, selleks, et koos liikmesriikide parlamentide ja sotsiaalpartneritega saaksime kokku panna tõesti midagi sellist, mis toimib kohalikul tasandil, riiklikul tasandil, Euroopa tasandil, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna proua Stiiler aitäh, äh, lugupeetud president ja aitäh kolleegidele, variraportööridele, nõukogule ja komisjonile. Äh, ma arvan, et ühtse turu ähm, tähtsusest täna kõneldi, räägiti sellest, et meil on vaja tasakaalu siseturul ja sotsiaalsete õiguste vahel paljud kolleegid kõnelesid sellest, et digitaalne sektor on oluline, tahaksin oma lõppsõnavõtul samuti mainida, kui oluline on digitaalne ühtne turg. Äh, me seisame praegu silmitsi neljanda tööstusrevolutsiooniga. Äh, vaadake ise, mis siin saalis toimub, kõik näpivad oma nutitelefone ja äh, kahe tuhande kahekümne esimeseks aastaks on suurem osa telefonidest nutitelefonid ning neliteist miljardit nutiseadet Äh, ainuüksi mobiilne andmeside on kasvanud kuuskümmend viis protsenti kahe tuhande neljateistkümnendast aastast kahe tuhande viieteistkümnenda aastani, nii et, et me tõesti äh, kogeme praegu seda revolutsiooni ning ähm, see juhtub ka poolaasta ja ühtse turuga. tahaksin keskenduda kolmele asjale. kõigepealt juurdepääs digitaalsele ühtsele turule, juurdepääsu interne-, kiirele integre-, internetile äh, me peame tõesti hoolitsema selle eest, et inimesed, kes on puuduses, et ka neil on juurdepääs digitaalsele revolutsioonile. ja ma ei tea, kas just peaks inimene kohe arvuti sisse vajutama hetkes, aga tarkvara arendajaks meil Šoti, Šotimaal näiteks ähm, võimaldatakse kolme-nelja kuu jooksul inimestele õppida tarkvaraarendajaks, tegemist on elukestva õppega ja tegemist on mõtlemisviisiga äh, sellest, kuidas väikeettevõttest kasvada hargmaiseks ettevõtteks, kuidas me kõik saaksime muutuda digitaalsemaks ja läbi siseturu saame me muuta äh, Euroopa digitaalselt kõige äh, arenuma, arukamaks piirkonnaks ja seda võimalust peame kasutama. aitäh!